kallid kolleegid, alustame oma koosolekut. Need, kes mind ei kuule, ma vabandan, aga me siiski alustame. aitäh, et te olete tulnud sellele teisele koosoleku osale, nagu te teate. nüüd Äh, toimub meil kohtumine ekspertidega, see on siis nii-öelda traditsiooniline kuulamine Euroopa Parlamendis ja siis toimub meil veel ka parlamentidevaheline arutelu, nii et, et tegemist on tõesti väga erakordse kohtumisega. kõigepealt paari sõnaga meie tänase kuulamise teemast ja meie parlamentidevahelisest mõttevahetusest. me räägime siin järelevalvet täidesaatva võimu esindajate üle, mida parlamendid peavad teostama. meie leiame, et Euroopa Liidus ei tohiks meil olla mitte mingit valitsustasandit, mille üle parlamentaarset kontrolli ei ole. Te tõenäoliselt teate, et ähm, majanduskriis on kaasa toonud väga palju kriise väga palju reforme, mis on äh, viinud pädevused äh, riiklikult tasandilt Euroopa tasandile sellistes valdkondades, mis traditsiooniliselt olid liikmesriikide pädevuses ning seetõttu on meil siin Euroopa Parlamendis äh, uus ülesanne järelevalvet selle kõige üle teostada ja seetõttu me oleme kasutanud ainul-, ainust võimalikku lahendust või lähenemist, mis meil oli nimelt äh, oleme äh, üritanud kehtestada uut reguleerivat raamistikku, kontrolliraamistikku äh, selle üle, kuidas, kuidas siis poliitikat ellu rakendatakse ning me teame, et riiklikul tasandil teil on ka väga mitmeid lähenemisviise, on parlament, mille mõju äh, täidesaatvale võimule on palju suurem nii enne poliitika ellurakendamist kui ka pärast ning on parlamente, mis on, mm, mängivad väiksemat rolli äh, valitsuse tegevuse üle kontrolli teostamisel ja seetõttu me olemegi korraldanud tänase kohtumise sest me leiame, et käes on aeg, kus meil oleks vaja kõikehõlmavamat lähenemist sellele, et ülevaadet sellest, mida me oleme juba teinud ja kuidas tulevikus edasi liikuda. ning seetõttu olemegi siia täna kutsunud kolm eksperti, kellega alustame oma mõttevahetust. kõigepealt tahaksime siis teada, milline on nende nägemus parlamendipoolsest järelevalvest täidesaatva võimu üle ning ma arvan, et äh, see kõik äh, aitab lisada ühte mõõdet, mis tänapäeval on niivõrd oluline, nimelt demokraatlikku aruandekohustuslikkust, äh, otsuste langetamise protsessi üle. see on väga oluline, pidades silmas kõiki neid probleeme, mis Euroopa ees täna seisavad. alustaksin professor Kristiin Neuholdiga kes on Maastrichti ülikooli professor ja ta töötab äh, siis politoloogia äh, kunsti- ja sotsiaalteaduste teaduskonnas, tutvustan hiljem ka teisi eksperte, aga esimesena saab sõna siis äh, proua Neuhold ja te saate sõna siis kümneks-viieteistkümneks minutiks, palun. Äh, aitäh selle eest, et andsite mulle võimaluse täna siia tulla ja aitäh ka selle sissejuhatava sõnavõtu eest. see uuring, ma ei tea, kas slaid on võimalik ka edasi liigutada, siis see uuring, mida ma tutvustan, äh, tugineb kahele projektile. ühe tellis ähm, äh, Trade Camera parlamendi üks kodadest ning teise viis, viidi läbi siis avatud teadusruumi raades, seda nimetatakse Obaaliks ning Olivier Rosenberg on samuti selle projektiga tegutsenud. ja järgmise kümne-viieteistkümne minuti jooksul tahaksin siis heita natuke valgust sellele raamistikule, äh, räägiksin taustast, mis sellel uuringul oli ning siis räägiksin vahenditest ja menetlustest nii riiklikul tasandil Eh, esinaine just mainis seda, et meil on erinevad menetlused liikmesriikide parlamentides täidesaatva võimu eh, arupärimiseks ja siis tahaksin rääkida ka sellest, mis tegelikus poliitilises protsessis on loid, toimunud just Lissaboni lepingut silmas pidades. Eh, me näeme varsti ka, et liikmesriikide parlamendid kasutavad Lissaboni leppe säte, sätteid ära vägagi erinevalt ning tahaksin juhtida tähelepanu ka mõningatele tingimustele, juhtudele, kus varase hoiatuse mehhanismi on kasutatud ja siis võtaksin oma sõnavõtu kokku ja nüüd läheme järgmise slaidi juurde, nagu ma juba ütlesin, see on nüüd see taust, millele minu märkused tuginevad ja nüüd räägime siis vahenditest ja menetlustest, nagu te sellest slaidilt näete, Äh, on äh, olukord väga mitmekesine, nagu ma just mainisin, Lissaboni leping äh, selgelt ähm, parandab liikmesriikide parlamentide infoõigust, ähm, info saamise õigust Euroopa institutsioonidelt, komisjon ede-, edastab liikmesriikide parlamentidele dokumendi eelnõud ja nõnda edasi, aga sellele vaatamata järelevalve siis liikmesriikide tasandil Euroopa Liidu äh, asjade üle on endiselt otsustava tähtsusega ja valitsus on eelkõige see, kes ähm, erineval moel infot edastab. Äh, näiteks kas siis mingi konkreetse sektoriga tegelevate komisjonidega ja mitte kõikidel ähm, par-, parlamentidel ei ole juurdepääsu infole, näiteks sellele, mida Koreperis otsustatakse. Äh, eelnevalt seda infot siis ei ole Äh, samuti on äärmiselt oluline äh, vaadata, mis äh, nõukogus on toimunud. see teema on ka esiplaanile tõusnud pärast Lissaboni lepingut ja just nimelt Lissaboni lepingu taustal, et toimuksid siis küsimuste-vastuste tunnid ähm, ning pärast Lissaboni lepingut on kasvanud ka suundumus spetsialiseerumiseks ja see pole sugugi juhuslik Äh, selle kollase kaardi menetluse tõttu, mis äh, on suunatud just nimelt õigusloomealastele ettepanekutele. niisiis ei ole sugugi üllatav, et äh, on toimunud spetsialiseerumine näiteks kasutatakse raportööre või siis inimesi, kes keskenduvad konkreetsetele teemadele ja siis annavad tagasisidet oma komisjonidele samuti on näha, et on endiselt olulisi erinevusi liikmesriikide parlamentide vahel, sõltuvalt sellest, millises, tähendab, see erinevus on selles, millises õigusloomealases etapis nad oma järelevalvet teostavad, nii et ajastus on siin erinev paljud kesk, keskenduvad eh, just nimelt õigusloomealasele protsessile, aga Lissaboni lepinguga on tähelepanu keskendunud ka just nimelt tegevuskava paikapanemisele, näiteks roheliste ja valgete raamatute läbivaatamine ja nõnda edasi. ning eh, akadeemilises kirjanduses eh, räägitakse ka väga palju siis äh, ratsionaliseerimisest, sellest, et äh, Äh, sektoripõhiste komisjonide tegevus on just esile tõusnud ja mitte ainult Euroopa asjade komisjonid ei tegele Euroopa asjade läbivaatamise ja kontrollimisega, vaid ka teatud sektor, sektoripõhised komisjonid. Äh, nüüd järgmiselt slaidilt me näeme, mis siis tegelikult juhtub kuidas äh, otseselt siis osaletakse Euroopa tasandil toimuvas. ja jällegi me näeme, et nende sektoripõhiste komisjonide äh, roll on mõnedes liikmesriikide parlamentides oluline, samas mõnedes parlamentides võivad need komisjonid isegi põhjendatud arvamusi algatada, aga sellele vaatamata on täiskogu roll samuti äärmiselt oluline enamikes parlamentides, äh, mida meie uurisime Äh, nemad saavad siis algatada põhjendatud arvamusi. huvitav on äh, ka see, et neid kaarte antakse välja aja, suure ajasurve tingimustes ning äh, me ei tea, kas neid, need põhjendatud arvamused, mis täiskogul vastu võetakse, et üldse midagi mõjutavad või nii et, et meie, meie igatahes avastasime, et mingit negatiivset mõju siin ei ole. üllatav ei ole ka see, et personalitoetus mängib väga olulist rolli ning äh, aitab kaasa Lissaboni lepingus ette nähtud vahendite kasutusele võtmisele. Äh, tulles nüüd poliitilise dialoogi juurde, nende muude vahendite juurde, siis menetlused on enam-vähem samad, mida liikmesriikide parlamentides kasutatakse, aga mõningates äh, riik-, riikides, mõnede riikide põhiseadustes on siis äh, dialoog et äh, juba kirjas kui põhiseaduslik õigus, nagu Austrias näiteks. ja siis äh, siin sellel slaidil ja võib-olla te olete näinud ka erinevaid andmeid, need andmed siin puudutavad ainult teatud perioodi, kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist, ja see slaid annab siiski pildi teatud suundumustest, mis sellel perioodil iseloomulik, perioodil iseloomulikud olid. Äh, te näete, et Rootsi parlament äh, on äh, esitanud kõige rohkem põhjendatud arvamusi ning huvitav on ka küsida, et miks. siin on mängus erinevad tegurid kõigepealt kõiki ettepanekuid vaadatakse läbi, väga paljusid ettepanekuid vaadatakse läbi ning ähm, sellel perioodil oli võimul vähemusvalitsus, nii et, et nii et, et Äh, tuleb vaadata ka äh, seda konteksti, mis liikmesriikide parlamente ümbritseb. nii et, et jah, nagu ma ütlesin, nende põhjendatud arvamuste arv parlamenditi on üsnagi erinev ning sama kehtib ka poliitilise dialoogi kohta. siin järgmisel slaidil te näete, äh, et Portugali parlament just sellel mainitud perioodil Äh, esitas kõige rohkem põhjendatud arvamusi ning see on jällegi seotud sellega, mida ma mainisin varem, info saamine äh, sõltumatult valitsustest. Äh, nii et, et parlament saaks kujundada oma seisukoha, see on äärmiselt oluline. seda peeti just nimelt selles kontekstis oluliseks. samuti näeme me sellelt slaidilt ja ka üldisemalt, et ülemkojad, parlamendide ülemkojad tavaliselt kasutavad ära rohkem neid Lissaboni lepinguga võimaldatud vahendeid kui parlamentide alamkojad, see on selline üldine suundumus, kuigi ma ei ütle, et asi on täpselt niimoodi kõikides liikmesriikide parlamentides. ning selleks on ka erinevaid põhjusi, aga nagu näha, liikmesriikide parlamentide ülemkojad tavaliselt kasutavad siis Lissaboni lepingu vahendeid rohkem kui alamkojad nüüd äh, tulles tagasi, tulles nüüd nende tingimuste juurde, mis on seotud varase hoiatusmehhanismi kasutamisega, see on siis järgmisel slaidil, siis äh, siin te näete midagi, mis äh, tuli välja ka intervjuudes äh,, erinevad nägemused liikmesriikide parlamentide rollist äh, milline on siis parlamentide roll? mõned liikmesriikide parlamendid ei näe oma ülesandena äh, Äh, otseselt suhelda Euroopa Liidu institutsioonidega. kulude, tulude analüüs näitab ka seda, et parlamendiliikmed, kui nad tegutsevad ajasurve piirides, äh, pööravad äh, tähelepanu poliitilistelt väljapaistvatele teemadele ning keskenduvad just nimelt konkreetsetele teemadele, nagu näiteks Euroopa prokurör ning Äh, sii-, seda varase hoiatamise mehhanismi mõjutab ka äh, personali arv. nüüd järgmisel äh, slaidil te näete parlamentide personali arvu ja siin on ka näha, et parlamenditi on see olukord üsnagi erinev, näiteks Saksamaa, Saksa parlamendi alamkojas on väga palju personali, aga siis tõstatub ka küsimus, et milline on personali roll. seda näete te järgmisel slaidil. tuginesime siin selle slaidi puhul läbi viidud uuringutele ning üritasime siis akadeemilisel moel siin äh, personali rolli äh, liigitada ning äh, parlamendi äh, personal on enamasti analüütikute ja nõustajate rollis ja mitte just nimelt administratiivsete abide rollis. ja äh, ühe asja me avastasime veel ja sellest räägiksin äh, hetke pärast. personali hulgas on ka neid inimesi, kes tegelevad koordineerimisega, kontaktametnikud on väga olulised Ah, kui jutt on näiteks eh, kollase kaardi eh, kasutusele võtmisest või infovahetusest, nii et, et koordineerimine parlamentide vahel on muutunud väga oluliseks eh, ning see pole sugugi üllatav, kui arvestada Lissaboni lepingut. Ah, kui vaadata nüüd järgmisel slaidilt neid tingimusi, mis on seotud varase hoiatusmehhanismiga, siis nende kontaktametnike roll on tõepoolest oluline esmaspäeva hommikused kohtumised ähm, selleks, et infot vahetada. AFX on samuti äh, kasulik vahend, aga äh, seda on äh, mõned küsitletud ka kritiseerinud, öelnud, see on vananenud Kodakit peetakse samuti oluliseks paigaks, ähm, kus siis äh, saada kollase kraadi menetluse jaoks vajalik kriitiline mass ning äh, koostöö äh, Euroopa institutsioonidega on samuti äärmiselt oluline koostöö Euroopa Parlamendiga ja nagu te teate, suundumus on rohkemate parlamentide vaheliste kohtumise suunas ning jällegi siin äh, on toimunud spetsialiseerumine, keskendutakse siis konkreetsetele teemadele nagu ühine välis- ja julgeolekupoliitika. ja nüüd siis äh, järeldused, küsimus oli selline, et äh, kas klaas on pooltäis või pooltühi siin äh, võib näha Lissaboni lepingu tagajärgi, äh, mille eest üheks on see, et rohkem on parlamentidevahelist koostööd ja koordineerimist ning tänane kohtumine on ka selle koostöö üheks tahuks. me näeme, et äh, infovahetus on kasvanud, et personali roll on kasvanud ning samuti näeme, et mitmetasandilise parlamendi töö osakaal on kasvanud, mida me siis siin silmas peame, et kõik kontaktid ei keskendu ainult ühele tasandile, e, mitte sellele, ainult sellele, kas parlamendil on võimalik anda mandaat mõnele delegatsioonile nõukogus, me ei keskendu ainult sellele, seda täiendatakse ka põhjendatud arvamustega Äh, sellega, et toimub suurem infovahetus, et et vaadatakse siis nende äh, arvamuste äh, järelmeetmeid läbi poliitilise dialoogi, nii et, et pärast Lissaboni on neid vahendeid juurde tulnud ja ei valita ainult ühte vahendit, ühte platvormi. nii et, et me näeme, et Lissaboni leping on mõju avaldanud aga siin on aset leidnud ka diferentseerimine ning järgnevad kõnelejad kindlasti heidavad juba rohkem äh, valgust sellele diferentseerimisele, aitäh! suur tänu, professor Neuhold ja ma paluksin härra Rotsenbergil nüüd võtta sõna, äh, äh, professor, suur tänu, proua esimees, räägin prantsuse keeles, kui lubate, suur tänu selle küllakutse eest ja lähenen asjale väga prantslaslikult, räägin kõigepealt põhjustest, miks olla optimistlik ja siis pärast seda, miks äh, laskuda pessimismi. ja kõik äh, lausesse kokku võttes äh, olen ma pigem optimist. kui me räägime sellest, mis põhjused on olla optimistlik, selleks on kolm põhjust. kõigepealt see, et Äh, siseriiklikud parlamendid kasutavad ära oma kontrollivõimalusi, teine põhjus on see, et järjest rohkem kontrollitakse peaministreid Euroopa asjades ja kolmas põhjus on see, et äh, järjest rohkem tunnevad nad ennast enesekindlalt, need kolm põhjust äh, ähm, on siis põhjus, miks olla optimistlik. ja mõningatest on võimalik lugeda, kõigepealt on äh, keskmiselt aastas. meil on nelikümmend parlamentaarset koda Euroopas enne Horvaatia liitumist. Need numbrid näitavad tegevust Euroopas keskmiselt. kakskümmend kolm tundi on toimunud arutelud Euroopa asjade komisjonides, tund nädalas, nii et seda tööd tehakse seal tõesti kokku siis kuuskümmend kaheksa tundi kolmkümmend viis arvamust on saatnud äh, nad, äh, kolmkümmend viis arvamust on nad saatnud Euroopa Parlamenti, Euroopa Parlamendi kaksteist Euroopa Komisjoni ja seda ka läbi äh, siis hoiatusmehhanismi. ja mis puudutab arutelusid, siis umbes kolmteist arutelu aastas enne ülemkogusid. nii et isegi kui äh, siseriiklikud parlamendid ei ole kõige rohkem võitnud Euroopa inst, äh, integratsioonist, on siseriiklikud parlamendid üles ärganud viimastel aastatel mõnes mõttes, arvestades äh, majanduskriisi ja on aktiivsemaks muutunud Euroopa asjades. järgmine slaid näitab aga erinevusi liikmesriikide vahel äh, Äh, ma üritasin teha teistsuguse tabeli, aga see ei õnnestunud äh, mul. Äh, dokumendis on see ka paremini välja toodud. seal üleval parempool olev parlament, kus on kõige rohkem eeliseid Euroopa asjades, on Soome parlament, väga aktiivne ja suurte pädevustega parlament on ka teised tavaliselt kahtlusalused äh, Rootsi, Taani, Saksamaa, Holland, aga ka riigid, kes on Euroopa Liiduga liitunud hiljem, Eesti, Leedu, Tšehhi Vabariik ja ma pean küll loomulikult vä-, vä-, ma ei tahaks välja tuua neid äh, riike, kus äh, see tegevus on olnud kõige äh, väiksem, aga teadus lubab mul seda teha, Belgia, Kreeka, Küpros, Rumeenia äh,, vähe on seega erinevusi ida ja lääne vahel nii-öelda pi- ja lõuna ja põhjariikide vahel, millest tegelikult sõltub nende parlamendide aktiivsus, kõigepealt traditsioonist, siis sellest, kas rahvas on euroskeptiline pigem või, või esitab vähemalt küsimusi Euroopa kohta ja siis poliitiline ajalugu, kui näiteks Taani puhul on äh, Ehm, ametis vähemusvalitsus, äh, siis loomulikult on parlament aktiivsem koalitsiooni puhul, näiteks nagu Saksamaal on parlament vähem aktiivsem. järgmine punkt, mis äh, põhjendab minu optimismi, ma viitan siin Euroopa Parlamendi jaoks tehtud uuringule, äh, Wolfgang Wessels Kölni ülikoolist selle uuringu läbi viis ja selles uuringus uuriti siseriiklike parlamentide tegevust enne ülemkogusid, sest et Euroopa nii-öelda juhtimine on vägagi palju sõltuv ülemkogudest majanduskriisi kontekstis. ja mis oli positiivne siseriiklike parlamendide kohta, oli see, et äh, enne ülemkogusid või pärast ülemkogusi vahetult on see teema väga-väga oluline parlamendis, see on nii valijate kontekstis oluline ka majanduslikult ja, ja loogiliselt siis Äh, koonduvad äh, siseriiklikud äh, parlamendid nii-öelda klubidesse, kes tegelevad konkreetsete küsimusega. seni see siseriiklikede parlamentide mobiliseerimine ka ei ole viinud blokaadini ülemkogus, see, mis nad on ette võtnud, ei ole pannud piiri mitte millelegi, mis on ülekogus otsustatud, näiteks Kreeka laenualased otsused või pangandusliidu otsused Äh, see, kuidas sekkuvad äh, parlamendid, on erinevad, äh, siit slaidilt eriti midagi välja ei loe, parlamendid, kes on väga aktiivsed, näiteks Iiri parlament ja komisjonides on aktiivsed Belgia, Sloveenia, Leedu ja siis on äh, mõned parlamendid, kes reageerivad pärast, reageerivad sellele, mida ülemkogus öeldi. ehk äh, näiteks Briti parlament kasutab seda mudelit ja siis on parlamendid, kes äh, pigem enne tegutsevad selleks, et mõjutada ülemkogu, näiteks Saksamaa. peaministrid või endised peaministrid on öelnud, et nad võtavad arutelud arvesse, näiteks Sloveenia peaminister äh, ülemkogu kinnituste istungilt äh, ütles selgelt välja, et mul on probleem parlamendiga, sellepärast et mu parlament lükkaks selle asja tagasi või nii edasi. Need äh, on seega parlamendid, kes otseselt mõjutavad äh, Euroopa juhtimist. kolmas põhjus, miks võiks olla optimistlik, on välja toodud järgmisel slaidil, siseriiklikud parlamendid, see tegelikult ei ole väga selge kontseptsioon üldse, on Euroopas väga palju erinevaid parlamente ajalooliselt olnud. Westminsteri parlament ei ole sarnane Bundestagiga või äh, Prantsuse parlamendiga ei ole samasugused kombed, traditsioonid ega ka vahendid parlamentidel ja Euroopa Liit öö, äh, oma aruteludega on äh, andnud võimaluse üh-, ühisosa leida nende parlamentide vahel see siseriiklike parlamendide kategooria on, on tänu sellele debatile tõesti võtnud teatud kuju, see, et aluslepingutes er-, eraldi viidatakse alati Maastricht, alates Maastrichtist äh, siseriiklike parlamendidele ja see COSAC-i läbi on leidnud veel kinnitamist, aga ka Euroopa Parlamendi kontaktid siseriiklike parlamentidega loomulikult annavad sellele ka kuju. osalt poolt siseriiklikud parlamendid on täna äh, justkui demokraatia kantsid, seal on inimesed valitud äh, rahva poolt, seal peetakse debatti ja nad on pluralistlikumad, seal on välja toonud ka eriarvamused. ja need äh, eriarvamused on loomulikumad kui Euroopa Parlamendis, sest et Euroopa Parlamendis äh, see nii hästi ei ole joonistunud välja. ja teine osa definitsioonist siseriiklike parlamentide puhul on äh, pluralism nende rollis Euroopa asjades, mida tunnustatakse. ka siin ei ole väga hästi välja lugeda, nimelt me oleme pannud kokku siis erinevad aktiivsusmudelid, valitsuse vahikoer, need on siis parlamendid, kes hoiavad silma peal, mida seal tehakse, näiteks äh, Soome parlament, siis poliitikate kujundaja, need on need parlamendid, kes üritavad äh, avalikku poliitikat mõjutada oma oma tegevusega Bundestag on tüüpiline näide, siis äh, avalik foorum, see on siis nii-öelda arutelu kohaks olevat parlament, näiteks Prantsusmaa äh, parlament, äh, Euroopa tasandil tegutseja, need on parlamendid, kes on siin Brüsselis väga aktiivsed, teie koridoris on näha komisjonis Rootsi ja Portugal on siin head näited ja siis ekspertparlamendid nii-öelda. Need on parlamendid, kes üritavad Euroopa asjades teatud ekspertteadmisi ähm, jagada. üks äh, hea näide on siin Lordide Koda Inglismaal. see tabel näitab seda, et mõned parlamendid äh, Äh, teevad, on, äh, tegutsevad äh, igas vallas ja võtavad erinevad vormid, näiteks rootslas, Rootsi parlamendi puhul taga on linnuke igas, igas tulbas, teistel mitte. ja see kõik on osa Euroopa demokraatia ülesehitusest ja mõnedel parlamentidel on väga-väga pikad traditsioonid. ja nüüd öö, oleksin siis natukene pessimistlikum, miks äh, on põhjus pessimist, pessimismiks, äh, nimelt varase hoiatussüsteem, ma olen väga kriitiline selle osas ja ma ei ole sugugi ainus. üheksakümmend protsenti teadlastest, kes asjaga tegelevad, ei ole lähimus Äh, põhimõtte puhul varasajatuse süsteemist huvitatud, ütles, et see on liiga keeruline, see tekitab liiga palju tööd parlamendi ametnikele, selleks peab äh, kutsuma kokku väga palju kohtumisi, aga tulemus on väike. ja see, ja need on suhteliselt äh, negatiivselt meelestatud ja see kuidagi õõnestaks justkui siseriiklike parlamentide valvekoera rolli siseriiklikud parlamendid selle lähimuspõhimõtte küsimusega nii palju ei tegele kui Euroopa Parlament näiteks. Nad tahavad, et probleemid lahendatakse ära, näiteks terrorioht saaks seljatatud või mis iganes. ja öö, äh, sellepärast näiteks äh, Briti peaminister võib-olla praegu viitabki sellele punase kaardi süsteemile, mis võiks olla ohtlik lisaks äh, sellele, et see on mõttetu. ja veel järgmisel slaidil te näete, on välja toodud direktiivid, määrused ja otsused, mis on Euroopa Liidus vastu võetud viimase viieteistkümne aasta jooksul. ja te näete, et aastal kaks tuhat kümme langes nende arv oluliselt majanduskriisi pärast, aga vaikselt on hakanud järje kasvama. see oli see aeg, kus räägiti, et ei ole seadusandlust väga palju tulemas Euroopast. kui me anname Äh, siseriiklikele parlamendidele võimalused blokeerida Euroopa seadusandlust või samas, kui siin ise on seda protsessi aeglustatud, on minu arust ohtlik. järgmine põhjus, miks olla pessimistlik, on see, et et väga paljud siseriiklikud parlamendid näevad äh, Äh, nende puhul on tegemist äh, väga väikese, liiga väikese grupi äh, rahvasaadikutega, mm, kes selle asjaga tegelevad ja tegemist on nii-öelda ülekvalifitseeritud saadikutega. ja tegelikult ka parlamendi funktsionäärid on, mängivad siin väga suurt rolli Äh, mitte, et nad tahaksid võimu, vaid nad üritavad sellega varjata ähm, parlamendisaadikute tegemata jätmisi. ma ei taha olla küll siin väga kriitiline oma sõnades, aga täpselt nii see on. Äh, võetakse asju lihtsalt parlamendis vastu, ilma et parlamendisaadikud üldse oleks midagi panustanudki sellesse, vaid seal on ära, selle töö on ära teinud parlamendi ametnikud, nii et see on problemaatiline ja äh, see niinimetatud mainstreaming süsteem ehk Euroopa asjade nii-öelda süvaläänemisest teeme, et Euroopa asjadest räägitakse ähm, mitte ainult Euroopa asjade komisjonis, äh, oleks hea lahendus sellele, Bundestagis seda tehaksegi näiteks, aga väga raske on mobiliseerida äh, parlamendisaadikuid huvitama nendest asjadest, äh, kui, kui ei ole teatavat spetsialiseerumist. ja samas ma pean tunnistama seda, et äh, kui ma rääkisin ülemkogudest, äh, siis see on tavaliselt võimalus asjad tuua Euroopa asjade komisjonist ka teistesse komisjonidesse, see on väga positiivne. ja järgmine põhjus, viimane põhjus, miks äh, ma kaldun pessimismi, on see, et Euroopa juhtimise süsteem, otsuse langetussüsteem Euroopa Liidus sellisel kujul, nagu see on arenenud viimastel aastatel pärast kriisi, teeb parla-, siseriikliku parlamendi poolse kontrolli väga raskeks kõigepealt sellepärast, et Euroopa seadusandlus võtab järjest rohkem aega. siin on ära toodud see, kui kaua võtab keskmiselt aega otsuse, määruse või direktiivi ähm, vastuvõtmine viie, viieteistkümne aasta jooksul, üheksakümne kuuendal aastal oli eh, see alla aasta, eh, nüüd on see peaaegu kahe aasta peale tõusnud, nii et oluliselt on aeglustunud Euroopa otsuste vastuvõtmise tempo. ja see on problemaatiline siseriiklikele parlamentidele, sest see tekib küsimus, et mis hetkel nad peaksid siis sekkuma, kas siis eh, komisjoni ettepaneku hetkel või siis, kui läbirääkimised on juba käima lükatud ja hakkavad jõudma lõpule see on tõsine probleem, sest et äh, kaks aastat peamistes parlamentides on pool mandaadist ehk äh, väga palju asju, mis täna välja pakutakse, võetakse vastu alles siis, kui äh, parlamendis on juba uus koosseis ja võib-olla enamused on täiesti teistsugused. ja veel Euroopa juhtimisest rääkides praegusel kujul probleemiks on see, millega te kõik olete kursis nimelt, et enamus äh, sead-, tavalise seadusandliku otsuseid võetakse praegu vastu esimesel lugemisel ja mitte teisel. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, üheksakümmend kolm protsenti, äh, üheksakümmend kolm protsenti otsustest Euroopa tasandil, Euroopa seadusandlusest võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt esimesel lugemisel. ja see muidugi on jällegi järjekordne raskus äh, siseriiklikel parlamentidel, sest need arutelud on salajased ne,. Ne, neid arutelusid peetakse komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel äh, kinniste uste taga triloogidel ehk kolmepoolsetel kohtumistel ja see on problemaatiline loomulikult parlamendisaadikute ajakirjanikele ja kodanikele, kellel ei ole võimalus järgida neid arenguid Euroopa tasandil äh, on, on seda järjest rohkem ja rohkem ja seega ei ole tegelikult tagatud parlamentaarse demokraatia jaoks vajalik pluralism. ja lõpetuseks hüppame üle järgmisest slaidist, palun. ja lõpetuseks mul on neli märkust. siseriiklikud parlamendid on areenil tagasi, äh, tegevad Euroopa küsimustes seda rohkem kui äh, kunagi varem kuid neid toetatakse vähe. Äh, vähemalt toetab neid vähe Euroopa poliitiline areng äh, ja uued süsteemid, näiteks nagu varase hoiatuse süsteem, aitab neid vähe. ja äh, siseriiklike parlamentide tegevus sõltub otseselt siseriiklikust ülesehitusest ja poliitilisest süsteemist. Äh, samas mulle tundub, et võiks leida ühtseid osalemisvõimalusi, mis, mis kehtiksid kõigi ja kõigi jaoks Euroopa tasandil. roheline kaart näiteks, äh, see ettepanek äh, tundub mulle täiesti mõistlik ja, ja huvitav ja võiks, võiks seda proovida. ja viimane punkt. siin ma olen küsinud, et kas me võime sellist äh, äh, nii-öelda silmamoonutamise äh, strateegiat jätkata ja mõnikord on silmamoonutamist näha ka mm, siseriiklike parlamentide puhul eh, jäetakse selline mulje, et siseriiklikud parlamendid on seisukohta, seisukohta väljendanud, tegelikult on seda teinud ametnikud, mitte parlamendisaadikud, eh, jäetakse mulje, et kaasatakse siseriiklikke parlamente läbi varasoojatuse süsteemi, aga see, see on ainult näitlik ja teinekord äh, tundub, et äh, silmamoonutamisega on tegemist ka parlamentidevahelise dialoogi puhul Euroopa Parlamendi äh, ja siseriiklike parlamentide vahelise ähm, parlamentide vahel lihtsalt formaalselt justkui räägitakse läbi siseriiklike parlamentidega, aga nende poole pöördutakse alles läbirääkimiste lõpus mina kodanikuna, äh, austatud parlamendisaadikud, äh, mind šokeerib see, et et teil läks aega kaks aastat ka selleks, et üldse see kuidagi äh, reguleerida, see teievaheline koostöö. Need on tõelised probleemid. ja, ja sellest on väga raske aru saada, et need, et võiks olla mingisugused lihtsamad vormid koostööks. suur tänu suur tänu teile. professor Rosenberg, viimasena saab sõna härra Philippe Poirier, kes esitab äh, Luksemburgi esindajate koda ning ta tegeleb parlamentaarsete uuringutega. suur tänu teile, äh, proua esimees, suur tänu kutse eest võib-olla äh, saaksime minna esimese slaidi juurde, tahaksin rääkida kõigepealt sellest Eh, kontekstist, eh, milline on rahvusparlamentide roll, teiseks tahaksin rääkida eh, Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide koostööst ning neljandaks tahaksin teha ka ülevaate erinevatest ettepanekutest, et parandada rahvusparlamentide rolli Euroopa juhtimisel. järgmine slaid. kui räägime äh, Ehm, parlamentaarsest kontrollist, siis ehm, on siin väga palju erinevaid elemente, mida arvesse võtta, muuseas ka näiteks õigusloomelise tegevuse kava, parlamentide roll ja samuti ka eelarve kontroll ja ehm, samuti ka riigi poliitika erinevad tahud. Lähme järgmise slaidi juurde üldiselt äh, akadeemilises kirjanduses äh, räägitakse sellest, äh, et ähm, parlamendide roll väheneb kõikides kahekümne kaheksas liikmesriigis ehk siis poliitiline agenda on eelkõige just täidesaatva võimu käes ja see tähendab seda, et et see on kõigest, mis toimub, see, mis toimub äh, institutsioonidega, on üks näide kõige sellest äh, parlamentide rolli vähenemisest. ja äh, eelkõige on see seotud korporatiivsusega, samuti ka e-, eksperdi, ekspertide rolli kap-, endale kaaperdamine valitsuste poolt ning samuti ka väljaspoolt äh, tulevate mõjutustega. Lähme järgmise slaidi juurde. ka näiteks äh, riigi poliitika killustamine tähendab seda, et parlament on kõigest üks mõjukeskustest äh, teiste seas ja nagu kui vaatame komisjoni, siis näeme, et, et avalik ruum muutub aina tehnokraatlikumaks. Lähme järgmise et, et slaidi juurde. siin on neli erinevat ähm, aspekti, mis on siis, äh, esimene on ähm, arupärimine valitsuselt, äh, dialoogi pidamine institutsioonidega, samuti lähimuspõhimõtte respekteerimine, millest räägiti hiljuti, ning samuti ka ähm, parlamentaarse koostöö arendamine. kui me vaatame äh, lepinguid, alates Maastrichti lepingust, siis eh, nagu ka eh, Euroopa Parlamendis ja rahvusparlamentides on protsessid äärmiselt rasked, aeglased, väga keeruliselt rakendatavad eh, ning see, mis tundub olevat samm edasi Lissaboni leppest, mina olen pessimistlikum kui kolleegid, nimelt erinevad majandusjuhtimise lepingud on minu meelest pigem vähendanud liikmesriikide parlamentide rolli äh, võrreldes sellega, mida nad võitsid või võisid võita Lissaboni leppega. Lähme järgmise slaidi juurde, nagu seda ütles meie sõber Rosenberg, on olemas e- erinevaid kontrollimeetodeid rahvusparlamentide poolt, see tähendab seda, et Euroopa poliitiline kontroll on äärmiselt heterogeenne e, rahvusparlamentide e, koha pealt ning äärmiselt keeruline on ka parlamentidevaheline koostöö. tava, ei ole tavaliselt samad traditsioonid, tavaliselt sama poliitika visioon, nende kaasatus Euroopa asjadesse on äärmiselt erinevad. kui läheks nüüd järgmise slaidi juurde, arute-, akadeemilises arutelus tekib alati küsimus, kas Lissaboni leping on Eh, lõpule viidud protsess või mitte, poliitilised ja majanduslikud eh, ning võib öelda, et Lissaboni lepe jätab väga palju otsi lahtiseks, eriti seda seoses eh, liikmesriikide parlamentidega. Lähme järgmise slaidi juurde, ma ei hakka detailidest pikalt rääkima, te teate väga hästi, kuid Lissaboni leppes artikkel kaksteist tunnistab liikmesriikide parlamentide olulist rolli ja kui me nüüd vaatame arutelu järgmisel slaidil, siis täheldame, et on suuri küsimärke tegelikult Lissaboni leppe tegeliku kandepinna kohta. mõned näiteks leiavad, et liikmesriigid äh, näevad äh, enda tegevust pigem kohalikul tasandil kui Euroopa tasandil, ehk siis äh, Lissaboni lepe lähendab parlamenti pigem valitsustele kui Euroopa institutsioonidele ning teiseks Eh, puuduvad eh, ka selged seisukohad eh, direktiivide ülevõtmise kohta, kuigi samas peaks see olema üks olulisemaid tegevusi liikmesriikide parlamentides. ja samuti on lepe äärmiselt napisõnaline selle koha pealt, kas liikmesriikide parlamendid saavad või mitte kontrollida lähimuspõhimõtte kasutamist. kui vaatame nüüd neid küsimärke, siis täheldame ka seda, et jah, tõepoolest tunnistatakse eh, koostööd eh, erinevate parlamentide vahel Lissaboni leppe raames, samas aga see eh, kokku, parlamentidevahelise koostöö struktuur enamasti mitteametlik, nagu siin öeldi, kaks aastat läks aega selleks, et menetlusreeglid paika panna parlamentidevahelise koostöö arendamiseks. ning see kahtlemata kahjustab liikmesriikide parlamentide tegevusvõimalusi. seega on vaja ametlikud koostööd, seda tuleb palju äh, formaalsemaks muuta, võttes äh, ka arvesse tulevasi lepinguid ning tuleb ka täpsemaks äh, muuta kogu parlamentidevahelise koostöö projekti. Lähme järgnevatest slaididest kiiremini üle kui me nüüd vaatame lähimuspõhimõtte kontrolli, siis täheldame ka seda, et kõigest kümme kuni viisteist protsenti alates kahe tuhande kümnendast aastast Euroopa Komisjoni õigusloomelistest ettepanekutest eh, kaasa toonud lähimuspõhimõtte ülevaatamise. see on võib-olla eh, keeruline, raskesti elu rakendatav, aga see peaks olema siiski rakendatav komisjoni ettepanekute puhul. Järgme järgmise slaidi juurde ning täheldame, et eh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Eh, oli eh, teatud tõusuga tegemist, eh, seda komisjonis annatati sellepärast, et komisjon oma mandaadi lõpetas ja sellega seoses liikmesriikide parlamendid kontrollisid täpsemalt lähimuspõhimõttest kinnipidamist. Lähme järgmise slaidi juurde. Skandinaavia parlamentides on üleesindatud lähimuspõhimõtte kontroll ning nagu seda ütles eh, Äh, proua Neuhold äh, kontrollitakse kõigi direktiivi ettepanekute juures lähimuspõhimõttest kinnipidamist. tähendame ühtlasi ka seda, et liikmesriikide parlamentidel ei ole sarnaseid prioriteete, kui nad lähimuspõhimõttest kinnipidamist kontrollivad. Nad rakendavad erinevaid kriteeriumeid lähimuspõhimõtte kontrollimisel. teine element veel see, et äh, tihtipeale on see on, äh, tõlgendatakse lähimuspõhimõtet palju laiendamalt, kui äh, lepingud seda tegelikult võimaldaksid. Äh, samuti on liikmesriikide parlamendid eriarvamusel lähimuspõhimõtte rakendamise ja põhimõtete osas. see tähendab seda, et kõigil ei ole sarnased suunised, sarnased eesmärgid lähimuspõhimõtte kontrollimiseks. kui nüüd vaatame akadeemiliseid arutelusid ja erinevusi lehmispõhimõtte rakendamisel, siis uued mehhanismid, mille eesmärgiks on ähm, kontrolli äh, äh, tõhususe tugevdamine äh, juristide jaoks eriti lähimuspõhimõtte kontrollimine on välja mõeldud eelkõige riigi valitsusjuhtide poolt ja see oli kasulikum valitsuste kui parlamendi endi jaoks. kui me läheme nüüd kolmanda eh, teema juurde, ma räägin sellest kiiresti, sest mul ei ole aega eh, pikalt, pikalt rääkida. kui me vaatame nüüd erinevaid eh, otsuseid, mis kahe tuhande üheksandast aastast vastu võetud otsused, mis puudutavad finantsjuhtimist siis äh, kõik need paktid ja lepingud võtavad aluseks äh, valitsuste vahelise lepingud äh, ning ühenduse meetodi. see aga raskendab liikmesriikide parlamentide tegevust nende kohustuste täitmisel eelarve kont-, kontrollimisel ning sooviksin paar sõna öelda ka veel nende lepingute kohta ja majandusjuhtimise kohta. kõigepealt eh, mul on kahetsus eh, ka üldisele ütlema, et eh, kogu eelarveprotsess aina kaugeneb parlamentidest ja seda mitmel põhjusel. kõigepealt viimastes lepetes valitsuste vahel, mis puudutas majandussuhtemiste stabiilsust, Äh, siis äh, kõige olulisem osa äh, puudutas eelkõige just euroala. ja sellega tegelesid eelkõige euroalade liik-, valitsusjuhid ning see hoolimata erinevatest sätetest libiseb liikmesriikide parlamentide tegevusulatusest välja, seega ka parlamentide kontrolli pädevusest välja kui meil oleks ratsionaalne parlamentaarne süsteem, siis see nii ei oleks. lisaks sellele need mehhanismid, mis on ette nähtud äh, valitsusvahelistes lepingutes, äh, vähendavad liikmesriikide äh, parlamentide rolli eelarve kontrollis. isegi kuigi on väga kiiduväärne, et on loodud ekspertgrupid reformi protsesside läbiviimiseks äh, iga liikmesriigi valitsuse juures, äh, need äh, sellised ekspertgrupid on tihtipeale väga harva kuidagi seotud parlamentidega. ja ma nüüd hüppan jälle üle mitmest slaidist ja tulen tagasi ettepanekute juurde, ülevaate juurde, et teha järeldused. kui me vaatame erinevaid ettepanekuid, mille eesmärgiks äh, on parandada liikmesriikide parlamentide kaasatust Euroopa juhtimisse, siis kõigepealt, nagu seda minu kolleegid juba ütlesid, on äärmiselt äh, äh, tõhus tegevus liikmesriikide parlamentides, et leida uusi mehhanisme ja vahendeid, et osaleda Euroopa juhtimises. Hollandi parlamendis näiteks, Lordide kojas samuti on selles osas tehtud et, et, et esimesi samme, samuti Taani parlamendis ning see näitab, et ühest küljest on väga palju erinevusi, erimeelsusi, vastuolusid ja mõningaid ähm, ühis, äh, ühiseid äh, huvisid liikmesriikide parlamentide kaasamiseks. Äh, ning erinevusi on ka täidesaatva <coughs> võimu tegevustes. näeme väga palju erinevusi mm, Eh, täidesaatva võime ja parlamentide tegevuse vahel. ma võin teile tuua paar näidet ja siis esitan teile ka oma järeldused. nimelt eh, kogu arutelu, mis puudutas rohelist kaarti, mille töötas välja Kosaki, eh, näitab kogu küsimuse ambivalentsust. mõned parlamendid ei ole absoluutselt huvitatud selle rohelise kaardi kasutamisest. teiseks, suur osa parlamentidest küll soovib eh, seda eh, rohelist kaarti, aga kui kõrvutame erinevaid seisukohti, siis näeme, et, eh, et ei, ei sugugi mitte samadel põhjustel seda kaarti ei soovita. samuti Lissaboni lepe andis väga palju informatsiooni, samuti ka õiguse informeeritud saada parlamentide poolt, on siiski äh, väga suuri raskusi oli informatsiooni käsitlemise ja töötlemisega. see annab liialt palju tööd juurde ning selles osas ollakse erinevates raportites täiesti ühel nõul ning veel kolmandaks, mida saaksin selle, nende raportite kohta eh, öelda, on see, et jätkuvalt eh, soovitakse tõhusamat koostööd komisjoni liikmete ja rahvusparlamentide vahel ning komisjoni teenistuste ja liikmesriikide parlamentide erinevate teenistuste vahel. ja samuti soovitakse suuremat äh, koostegevust ja aruandluskohustust äh, ähm, valitsuste äh, poolt liikmesriikide parlamendikomisjonide suhtes ja äh, veel eh, paar sõna eh, parlamendikomisjonide töös eh, kohta. tundub, et siin on konsensus selles osas, et Euroopa asjades ei ole erilist spetsialiseerumist, vaid pigem tegeletakse sektoripõhiste küsimustega nagu põllumajandus, transport ja muu selline. ning see tähendab seda, et toimub äh, otsene äh, koostöö, otsesed kontaktid tekivad erinevate spetsiifiliste parlamentide komisjonide vahel, pigem kui Euroopa asjade komisjonide vahel. ning mingem nüüd viimase slaidi juurde, äh, mõningad mõtteavaldused, kõigepealt parlamentide heterogeensus tähendab seda, et parlamentid muutuvad aina vähem oluliseks, teisest küljest ka muutub aina raskemaks välja töötada uusi strateegiaid Euroopa juhtimiseks. ning teine element, Lissaboni lepe ja teiste lepete juriidiline formaalsus eh, annab ühest küljest nagu eh, palju uusi õigusi, teisest küljest aga nende elluviimine, ellurakendamine on muudetud äärmiselt keeruliseks. ning see tähendab seda, et eh, vä-, nagu vabastatud on valitsused vastutusest oma eh, liikmesriikide parlamentide poolt ning tundub, et eh, see vastutust ei suudeta laiendada ka majandusjuhtimise küsimustele ning kolmandaks, väga oluline on vaja teg-, tegutseda parlamentides äh, Äh, vaba, väga palju on vaja tööd teha selleks, et majandusjuhtimise äh, küsimusi paremini Euroopa äh, riikide parlamentides paremini koordineerida. ning neljandaks, erinevad kontseptsioonid Euroopa poliitika osas ja majandusjuhtimise osas on äärmiselt täheldatav praegusel hetkel, eriti võtta arvesse, et Euroopa ähm, agenda on äärmiselt konkreetne, äärmiselt ähm, detailne vajalike tulevaste reformide osas ning see puudutab ka loomulikult reforme, mis viiakse läbi Euroopa institutsioonides. suur tänu teile! aitäh, kallid kolleegid, nüüd on teil võimalus äh, sinine kaart täita ja tahaksin äh, selgitada ka liikmesriikide parlamentidele, et kuulamiste puhul parlamendis äh, Te ei pea tegema ainult omapoolseid avaldusi, te võite esitada küsimusi ekspertidele ja äh, seal, äh, nii et, et meil saaks äh, siin toimuda tõeline mõttevahetus ja eksperdid saavad siis küsimustele vastata. nii et, et kes soovivad sõna võtta ja küsimust esitada, siis seda on täiesti võimalik teha, sellepärast meil eksperdid siin kohal ongi. ja kõigepealt soovib sõna meie Türgi kolleeg, palun aitäh, minu sõnavõtt on väga lühikene ning mul on ka küsimus. Nendes ettekannetes keskenduti institutsionaalsetele tasanditele ja mehhanismidele, mis on seotud Euroopa Liidu institutsioonide tegevuse üle järelevalvega. üks asi aga näib siit puudus olevat, nimelt Eh, inimeste osalemine Euroopa Parlamendi valimistel on, eh, kui ma mäletan, õigesti mäletan siis, siis nelikümmend kaks koma viis protsenti oli osalusmäär eelmiste valimiste korral. ka liikmesriikide parlamendivalimistel, kui vaadata, mis Euroopa Liidus toimub, siis suundumus on sama, üha vähem tuntakse huvi poliitika vastu, eh, inimesed osalevad poliitilises elus üha vähem Äh, ma tahaksin teada, kas see on kuidagi näitajaks sellest, et on kaotatud usaldus Euroopa Liidu poliitikasse äh, paljudes kahekümne kaheksast liikmesriigist, äh, kas usaldus on kadunud Euroopa projekti vastu ja mis puudutab nüüd aruande kohustuslikkust, läbipaistvust, seda, kuidas inimesed Euroopa asju näevad, kas nad tunnevad ennast Euroopa osana, sellepärast et neil pole juurdepääsu infole Äh, tegemist on äh, protsessiga, mis Euroopa Liidule peaks muret valmistama. ja minu küsimus ongi sellega kõigega seotud, kas eksperdid on ka seda aspekti uurinud, see on praegu Euroopa Liidus peetavatest äh, aruteludest puudus, inimeste osalus, inimeste esindatus, selline otsedemokraatia, aitäh aitäh. Rumeenia esindaja järgmisena. aitäh, lugupeetud esinaine. jah, väga oluline on minu arvates tugevdada dialoogi Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel Rumeenias näiteks ähm, alamkojas ähm, Euroopa asjade komisjonis, mille juhiks ma olen, me mitte üksnes ei koosta arvamusi, mida saadame Euroopa Komisjonile, vaid igal kuul korraldame me ka äh, konsultatsioonid kodanikega äh, just nendel teemadel, mida arutame. meil olid konsultatsioonid Junckeri kava osas, äh, rändeküsimuses, energialiidu küsimuses ning mind üllatas, Äh, härra Rosenberg, äh, kus äh, tema ütles, et Rumeenia parlament ei kuulu kõige aktiivsemate hulka. aga kui ma vaatan seda viimast kaarti, mille on edastanud Euroopa Komisjon, siis Rumeenia parlament on siin teisel kohal võrreldes kõigi teiste parlamentidega. nii et, et võib-olla meil on vajaks ajakohaseid andmeid ja mitte vananenud andmeid lisaks sellele Rumeenias on meil koostöö Euroopa asjade ja vali-, äh, komisjoni ja valitsuse vahel äh, ning presidendi vahel ja kuigi selle koostöö algus oli natuke raske, on asjad hakanud sujuma iseäranis äh, parlamentaarne kontroll Euroopa asjade üle pärast iga ülemkohust on siis valitsusjuhil kohustus informeerida Euroopa asjade komisjoni. töödokumentide koha pealt ei ole meil loomulikult väga palju aega, aga punktides üheksa ja kümme eh, on, need tekitavad teatud probleeme, tahaksime juhtida teie tähelepanu sellele, et liikmesriikide parlamentide roll Euroopa asjades on suurem kui ainult äh, kontrolli teostamine omaenda valitsuse üle. ja see ei ole ka ainult, ei piirdu ka ainult kontrolliga teatud Euroopa struktuuride üle, ma võiksin näiteks siin mainida neid kõnelusi, äh, mis äh, toimuvad Europoli määruse muutmise osas, nii et, et ka siin peaks rohkem tähelepanu pöörama nii et, et ma arvan, et need kaks punkti vajavad ümbersõnastamist selleks, et rõhutada tihedamat koostööd liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. nii et, et liikmesriikide parlamentide panus on tõepoolest tähendusrikas ja sellega arvestatakse. lähimuspõhimõtte koha pealt me oleme näinud, et jah, meil on kaheksa nädalat omapoolseks vastuseks, aga ma tahaksin teilt küsida, et võib-olla oleks parem äh, Äh, kui meil oleks selline parimate tavade süsteem, et juhul, kui on äh, vaja anda sellist olulist panust, mis oluliselt muudab dokumendi esialgset kuju, äh, millega siis me esialgselt muudaksime komisjoni dokumendi kuju, et siis Äh, võiks äh, seda tagasisidet anda ka pärast kaheksa nädala möödumist. ma arvan, et kõigi parlamentide poolne panus on oluline ja veel üks küsimus. kas te ei leia, et oleks vaja ka mingit ähm, jätkukohtumist kõigile meie kohtumistele, et meil oleks paigas teatud mehhanism? sellepärast, et me räägime siin olulistest asjadest ning kõik need sõnavõtud, kõik need äh, asjad, nendega tuleb ka edasi tegeleda tuleb, äh, neid tuleb, äh, nendega tuleb arvestada. Äh, need on liikmesriikide parlamendi panus. aitäh ja tänan selle ürituse korraldamise eest. aitäh, Richard Koobet Euroopa Parlamendist nüüd. aitäh peamine sõnum, mis mulle tänastest aruteludest jääb, on see, et tõeliseks probleemiks on sisu ja mitte lähimuspõhimõte. meil on vaja eh, anda liikmesriikide parlamentidele võimalus vaadata ettepanekute sisu ja seda mõjutada ja mitte kulutada kogu oma energiat lähimuspõhimõtte järgimise kontrollile sest eh, tegelikult on lähimuspõhimõte järgimine harva probleemiks, jah, mõnikord vajab see kaitsmist, aga tavaliselt mitte. kuue aasta jooksul on seda varase hoiatuse mehhanismi kasutatud ja see kollase kaardi künnis on ületatud vaid kahel korral ja oranži kaarti pole kordagi kasutatud minu arvates ei ole asi mitte selles, et Euroopa Komisjon on oma ettepanekutes äh, väga ettevaatlik ja mõtleb kogu aeg lähimispõhimõttel, no võib-olla mõtleb ka, aga võib-olla mitte, aga äh, asi on ka selles, et äh, mida aeg edasi, seda rohkem on Euroopa Liidus selliseid õigusloomealaseid ettepanekuid, mis puudutavad olemasolevate õigusaktide parandamist ja mitte uutes valdkondades õigusaktide vastuvõtmist, see on loomulik, et sellised proportsioonid aja jooksul muutuvad ja kui me räägime olemasolevate Euroopa Liidu õigusaktide muutmisest, siis meil juba on toimunud arutelud, et kas on Euroopa tasandil arutelusid vaja või liikmesriigi tasandil seadusandlustest piisab. ja siin ei ole lähimuspõhimõtte probleemiks, igatahes mis tahes Euroopa õigusakt vajab äh, vähemalt kvalifitseeritud äh, häälte enamuse äh, toetust ehk siis kuuekümne viie protsendi elanikkonna toetust. niisiis liikmesriikide ministrid on need, kes nõukogus otsuseid langetavad ja seega võimalus, et lähimuspõhimõtted rikutakse, on väga väike, sellepärast et äh, jah Eh, seda, et rikutakse lähimuspõhimõtet, see ei ole eriti tõenäoline. Eh, meil tuleb leida viise, kuidas liikmesriikide parlamendid saaksid mõjutada ettepanekute sisu ja ei pea, nad ei peaks tegelema ainult lähimuspõhimõtte järgimisega. Eh, seda saaks teha läbi poliitilise dialoogi Äh, me peaks andma neile võimaluse kujundada seda seisukohta, millele nende minister asub nõukogu kohtumisel ja juba seda enne, kui ta Brüsselisse läheb, mitte siis sellest pärast kuulda. Äh, see on see, mida liikmesriikide parlamendid teevad ja meie siin Euroopa tasandil ei pea neile ütlema, mida teha aga proua esinaine, ma ütlesin küll, et lähimuspõhimõte ei ole alati probleem, aga nüüd on näiteks peaminister, kes ütleb, kasutame punase kaardi äh, menetlust, jah, äh, minu reaktsioon on no, tore. võtame selle kasutusele, siin ei peaks olema probleemi, sellepärast et ei ole selliseid ettepanekuid, mis punase kaardi menetluse käivitavad või väga äh, harva, aga see on väga oluline kaitsemeede, mis näitab, et tõepoolest, kui vaja, siis on võimalik ettepanek peatada, kui see rikub lähimuspõhimõtet ning äh, vaja on ainult komisjoni poolset lubadust, et äh, ta võtab tagasi selle ettepaneku, kui see näiteks jõuab oranžse kraadi tasandile. mina esimehena kasutaksin nüüd ka võimalust äh, ühe küsimuse esitada. Richard, mulle tundub, et see punase kaardi menetlus tähendab ka seda, et minnakse kaugemale lähim-, lähimuspõhimõtte kontrollimisest ja, ja pööratakse tähelepanu ka näiteks proportsionaalsusele ja sellistele asjadele. härra Korbet, jah, võib-olla selle üle tuleb veel läbi rääkida, aitäh. ja nüüd Riia Oomen-Ruiten äh, Hollandist järgmisena. Äh, kõneleja ütleb, et räägib hollandi keeles äh, kõigepealt Äh, tahaksin öelda oma Türgi kolleegile, et äh, ma olin palju aastaid Euroopa Parlamendi raportöör Türgi küsimustes äh, ja kui te olete riigis, kus on nii, pärit riigist, kus on nii palju vastuolusid, vastuseise, siis inimesed osalevad valimistel rohkem, kui seda tehakse näiteks Euroopas, kus demokraatia on sügavamalt juurdunud kui kõnelda künnistest, siis Türgis on see endiselt kümme protsenti ja see jällegi võib äh, seletada suuremat osalemist valimistel. tulles nüüd aga tänase ürituse teema juurde, mida me saaksime lähimuspõhimõtte osas teha, äh, siis ma arvan, et siin ei ole tegelikult probleemi, ma olen Richard Colbertiga nõus Äh, Luksemburgist pärit eksperdile tahaksin öelda, et äh, see, mida tema rääkis, see oli äärmiselt negatiivne, aga pidage palun silmas, et tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel algas protsess Maastrichti lepinguga ning äh, tollal ähm, parlamendil väga palju volitusi ei olnud. mõningad volitused on parlament endale saanud hiljem see lähimuspõhimõte kontroll äh, tuleb muuta selleks, mis äh, tegeleb liikmesriikide probleemidega, nimelt liikmesriigid ei ole tihtipeale nõus õigusaktide sisuga. Äh, võib-olla neile ei meeldi see sisu, sellepärast et see tundub neile ebaproportsionaalne nende riigi olukorda silmas pidades ning ma arvan, et just nimelt selles vallas on meil vaja jõuda mingile kokkuleppele ja mm, pra-, Prantsuse ja Hollandi eksperdi äh, lõppsõnad üllatasid mind ka. Äh, kui äh, räägiti liikmesriikide parlamentide rollist, siis rõhutati seda, et on vaja tihedat koostööd Euroopa Parlamendi ja liikmesriigi parlamendi liikmete koha, vahel. meie parlamendisaadikud äh, on alati kutsutud ähm, Euroopa Asjade Komisjoni äh, koosolekutel ja nad saavad seal sõna võtta. kui mina olin parlamendi, Euroopa Parlamendi saadik, siis ma ei kasutanud seda võimalust, aga näiteks mõnedes riikides, Saksamaal on näit-, lausa ühendkomisjonid olemas ja mulle tundub, et ka Prantsusmaal seda aeg-ajalt tehakse, nii et, et minu arvates selline asi oleks väga kasulik, kui tahetakse tugevdada koostööd kui me soovime äh, ühiselt äh, bürokraatia vastu võidelda, kõnelesin sellest täna hommikul, aitäh. ja nüüd Itaalia esindaja, palun. jah, aitäh. Itaalia on üks nendest riikidest, mis ähm, on äh, Äh, suhtunud vägagi suure tähelepanuga parlamendi ähm, äh, rolli valitsuse langetatud otsuste osas. Äh, valitsus peab iga, enne iga ülemkogu tulema parlamenti aru andma ja ka pärast ülemkogu ja ka teavitusprotsessis ähm, on kohustus kaasata parlament ning äh, nüüd äh, on meil läbi vii-, äh, on meil käimas arutelud põhiseaduse reformi üle ja need arutelud tegelikult peaksid homme jõudma lõppvooru ja nende põhiseaduses tahetakse nüüd esmakordselt ette näha siis ka parlamendi kaasamine Euroopa õigusaktide analüüsi ja läbivaatamisse, see tähendab, et parlament peab andma oma hinnangu äh, ka äh, Euroopa äh, poliitikate tulemustele. mul on aga järgmine küsimus. Äh, see kogemus, mis meil Itaalia parlamendis on, on selline, et arutelud ja see, kuidas parlament valitsusega ümber käib enne ülemkogu ja need arutelud, mis meil toimuvad pärast ülemkogu, kui valitsus aru annab, näivad Äh, tihtipeale olevat väga üldised, äh, nad on seotud äh, tihtipeale suhetega riigi ja Euroopa vahel ja üldise poliitikaga ja mulle tundub, et puudus on süvaanalüüsist. valitsus lihtsalt, lihtsalt tuleb ja teavitab meid teemadest, mida arutati aga äh, aruteludes keskendutakse äh, väga harva üksikasjadele, minnakse teemadesse süviti ja minu küsimus puudutab rohkem äh, võrdlevat analüüsi ja ettepanekuid selles valdkonnas. kas see on iseloomulik ka teistele parlamentidele või kas see iseloomustab ka teiste riikide parlamentide suhteid Euroopa Liidu institutsioonidega, kas ähm, näiteks äh, oluliste ülemkogude kontekstis peetakse ka üksikasjalikumaid arutelusid teistes riikides. Äh, mulle, mulle tundub, et parlament on küll formaalselt kaasatud, aga mitte väga sisuliselt, äh, väga süvitsi minevaid arutelusid ei ole ja ma ei tea, kas on mingeid vahendeid, mis võimaldaksid olukorda parandada, arvestades, et et tihtipeale näiteks ülemkogud toimuvad ähm, kiirkorras ja seega kaasnevad ka teatud praktilised probleemid. nii et, et ähm, ma tahaksin teada, kas ähm, teaduslikes uuringutes on olnud ka arutelusid sellel teemal, kuidas seda saavutada, aitäh. ja nüüd Hispaania esindaja parlamendis. suur tänu, proua esimees kõigepealt sooviksin tänada eksperte nende ettekannete eest. ning äh, nad äh, katsid seal väga paljusid erinevaid teemasid, mis puudutavad äh, lähimuspõhimõtteid ja rahvusparlamentide rolli. mul on teile kolm küsimust. kõigepealt, kui toimus parlamendi arutelude ülevaatamine enne ülemkogusid, võttes arvesse, et ülemkogud äh, on omandanud viimastel aastatel tohutult suure tähenduse äh, ning see tähendab seda, et valitsuste vaheline koostöö äh, ulatub kaugemale ühenduse põhimõttest juba. ning minu jaoks on murettekitav see, et mõned parlamendid anna, teevad väga jäiku ettekirjutusi valitsustele enne ülemkogusid. ühest küljest äh, on selline äh, mandaat äh, väga oluline osa parlamentaarsest tegevusest, aga ma tahaksin teada, kui jäiku seisukohti ikkagi valitsustele võidakse esitada, minu meelest on see murettekitav. ja minu meelest, kui selline Äh, asi toimub, äh, siis äh, seda peaks Euroopa Parlament teadma. teiseks on väga head ülevaated kõikidest toimuvatest kohtumistest, kuid mul oleks küsimus, kas pole nii, et arutelud liikmesriikide parlamentides muutuvad nii-öelda natsionaliseerituteks? kas arutelud Euroopa teemad äh, arutelud Euroopa teemadel lähevad üle ikkagi äh, liikmesriikide teemalisteks aruteludeks. Äh, kas Euroopa ei jää sellest kõik mitte välja, võib-olla see, seda oleks samuti oluline teada. ja veel, milline on kohalike omavalitsuste või äh, siis näiteks liidumaade parlamentide roll näiteks Saksamaal, kui äh, Äh, kahe, kuidas kaheksa nädalaga on võimalik loota, et äh, landide äh, kohalikud parlamendid, liidumade parlamendid saavad üle vaatata võimalikult detailselt Euroopa, Euroopa poliitikate võimalikku mõju. Mark Arns, palun. aitäh mina tahaksin esitada küsimuse professor Neuholdile, ta kõneles erinevatest menetlustest, mis parlamentidel on äh, täidesaatva võimuga ümberkäimiseks. ma tean, et äh, poliitiline kultuur erinevates Euroopa paikades on erinev, aga ka põhiseadused on erinevad. kas äh, poliitilisest kultuurist või põhiseadusest sõltub rohkem see erinevus? ning ähm, kas me ei peaks rohkem vahetama kogemusi liikmesriikide parlamentide vahel, et olukorda parandada? Te kõnelesite ka seda eelinfot. Luksemburgis meil on äh, selline protokoll äh, valitsuse ja Euroopa asjade ministri vahel ning pärast eesistumist me hindame seda läbi, sest meile tundub, et me ei te tegutse piisavalt hästi ja väga oluline on mõista ka, et personal mängib väga olulist rolli. enne iga ülemkogu see teema on kõikide komisjonide päevakorras ja pärast ülemkogu peab minister või pärast ministrite kohtumist peab minister tulema siis jällegi eh, meile aru andma Te, eh, professor Neuhold, kõnelesite ka sellest, et on eh, oluline professor Rosenberg Äh, te kõnelesite äh, töö äh, ratsionaliseerimisest meie parlamentides, see on äärmiselt oluline ja kui ma olen Brüsselis, siis me näeme, et me oleme liikmesriikide parlamentides selline väike eliit, kes tegeleb Euroopa teemadega ja meil meie Euroopa asjade komisjon Luksemburgis on osaks välisasjade komisjonist, me saame kõik need dokumendid, mis tulevad Brüsselist ja siis me jagame need dokumendid veel ka erinevate komisjonide vahel välja ja ma arvan, et see on äärmiselt oluline seda tööd voolu joonestada. mind huvitas ka see, mida te ütlesite selle rohelise kaardi menetluse, menetluse kohta, et selleks oleks vaja äh, aluslepinguid muuta ja teie ei ole selle vastu, te leiate, et meil oleks õigus teha neid ettepanekuid. ja mul on küsimus ka professor Poiriere, te suhtusite väga negatiivselt sellesse spetsialiseerumisse kas see ei ole seotud sellega, et parlamendid pole piisavalt emantsipeerunud, kas ähm, milline on teie arvamus selles küsimuses? ja kui ma räägin emantsipatsioonist, siis ma räägin, et täna asi küll nii ei ole, aga tihtipeale, kui ma tulen Brüsselisse parlamentidevahelistele kohtumistele, siis ma mõnikord pean tõdema, ma ei hakka siin riike mainima, aga tihtipeale on siin äh, kolleege, kes lihtsalt loevad oma äh, sõnavõtud ette ja mul on tunne, et need on kirjutatud välisministri, ministeeriumites Äh, nii et, et need ei tule parlamendist, äh, nii et, et on oluline, et parlamendid emantsipeeruksid rohkem äh, ja see tagaks ka parema koostöö liikmesriikide parlamentide ja Brüsseli ja Strasbourgi institutsioonide vahel, aitäh! härra Duarte Marques. Um, aitäh! ma sooviksin äh, Portugali parlamendi nimel öelda, et me oleme täielikult nõus äh, rohelise kaardi põhimõttega. Äh, kõigepealt tuleb süvendada poliitilist arut-, tea-, debatti, see on äärmiselt oluline aga ärgem unustagem, et poliitilised arutelud on tõesti need, mis kodanikke huvitavad. tihtipeale Euroopa äh, algatused äh, need arutelud tihtipeale taast-, taanduvad äh, siseriiklikele aruteludele, me kuulame ära, mida eks-, me kuulasime ära, mida eksperdid on öelnud ja siin öeldi, et Portugal on hea õpilane, Portugal kulutab üsna palju aega Euroopa algatuste läbivaatamistele komisjonis, aga Äh, meil ei ole alati aega arutada neid algatusi, mis huvitavad kodanikke. Äh, nii et, et kui me tahame tõesti anda oma panuse Euroopa ülesehitusse, on vaja uusi algatusi, äh, mitte ainult selleks, et Euroopa teeniks kodanikke paremini, vaid et kodanikel oleks tõesti ka tunne, et nad on osaks Euroopa projektist ning kõik algatused, mis selles suunas lähevad, on äärmiselt olulised Äh, äärmiselt oluline on läheneda Euroopa kodanikele, nii et, et kõik uued algatused, mis annavad uut hoogu Euroopa teemalistele aruteludele Euroopa äh, liikmesriikide, liidu liikmesriikide parlamentides, äh, see aitaks meie arvates Euroopale uut elujõudu sisse puhuda. aitäh ja härra Hänäkäni Iirimaalt, aitäh Äh, kõigepealt äh, tahaksin öelda, et mulle väga meeldisid need ettekanded, need äh, andsid üsna palju mõtteainet. Iirimaa toetab kollase kaardi süsteemi reformi ja me toetame ka rohelist kaardi loomi, toetan seda, mida Margo Angel ütles ma arvan, et meil on vaja ka selgemini defineeritud kriteeriumeid lähimuspõhimõtte ja selle rikkumise kohta meie äh, oleme juba neli aastat siis üritanud seda lähimuspõhte järelevalvet äh, voolu joonestada ja oleme üritanud vaadata, et see on komisjoni tööprogrammiga kooskõlas ja me, meile tundub, et olukord on varasemaga võrreldes paranenud. aga meile esitati ka siis statistilisi andmeid ähm, äh, selle kohta, mis toimub erinevates komisjonides enne üldasjade nõukogu ja nõnda edasi. meie Äh, meil on oma statistika äh, selle kohta, mis puutub ähm, esine, esi, esitlusi komisjonides, täiskogudes ja äh, meil on valitsusega ka avalikud kohtumised ja seal on tehtud täiesti positiivsed kriitikat ja see on aidanud meil tõesti oma tegevust parandada. ma jah, panin tähele, et üks ähm, kõnelejatest rääkis ähm, äh, liikmesriikide parlamentide rollist, ähm, näiteks kui, mis puudutab Euroopa poolaastat, meie korraldame koosolekuid alati siis, kui riikide reformikava on avastatud, äh, riigipõhised juhtnöörid ja samuti kohtume sidusrühma esindajatega ja viie presidendi raportis on ettepanekud Euroopa pool aastat veelgi tõhustada. mind huvitab, mida kõnelejad arvavad, kas need ettepanekud, mis on viie presidendi raportis, tõhustavad ka liikmesriikide parlamentide rolli selle Euroopa poolaasta süsteemis ja millised meetmed nende arvates veel oleks vajalikud? aitäh ja Lord Boswell järgmisena aitäh, president kõigepealt ma tahaksin öelda, et koostasin need kommentaarid ise ja keegi teine pole neid mulle kirjutanud, aga äh, mõned need teemad, mis mulle nendest suurepärastest ettekannetest kõrvu jäid, kõigepealt äh, mulle pärast, et meil on siin teatud tintsed, kas see on lihtsalt mingi asendustegevus, mida me siin teeme Ähm, kas me peame teostama järelevalvet täidesaatva võimu ja Euroopa institutsioonide üle või lihtsalt üritame kogu selle tegevuse tulemust parandada. Äh, kõigepealt äh, mind paelus mõte liiga paljust infost. ma arvan, et me peame õppima, kuidas selle infoga ümber käia, kuidas seda infot vahetada, et see info jõuaks õigetesse inimesteni, kes seda saaks arutada ja otsuseid tegeda ja tehniliselt peame sellega rohkem tegelema Äh, teiseks, äh, suur erinevus äh, liikmesriikides kasutatavates tavades, millele ka need slaidid viitasid ning loomulikult ka see eri, ressursside erinevus erinevates parlamentides. see iseenesest tähendab, et asjale tuleb läheneda paindlikult ja siis ka veel vajaduste mitmekesisus. me tulime siia selleks, et kõnelda osa, osaliselt selleks, et kõnelda rohelisest kaardist. see tähendab kas siis reguleerimise vähendamist või ettepanekuga edasiminemist ja siis sellised konkreetsed traditsioonilisemad asjad nagu lähimuspõhimõtte üle järelevalve, ma arvan, et me ei tohiks ka sellest loobuda. ning üks oluline teema täna hommikul äh, oli siis äh, pärastisest auditeerimistegevusest Äh, ja ma ei tea, äh, me peame vaatama, kas see auditeerimistegevus toimib ja tugineksin ka sellele, mida Richard Cobert ütles, nimelt Euroopa institutsioonide tegevuse vaidlustatavus. kas me oleme valmis lihtsalt ütlema, et me ei ole selle ettepanekuga rahul ja me kehtestame sanktsioone, et sellest ettepanekust enam asja ei saaks ma teen lühidalt, kui vaadata, kuidas me asjaga siiani ümber oleme käinud, on ilmselge, et Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peaksid tegema koostööd äh, ning äh, mis tahes reeglid äh, valdkondade kohta peaksid panema paika siis põhireeglid, aga ei tohiks rikkuda suveräänsuspõhimõtted ja institutsioonide pädevusi ja selle kõige taustaks, ärgem unustagem, et sellel teemal on ka poliitiline taust valijatel on võimalused, neil on vahendid, nemad alluvad lobitegevusele ning eh, nad saavad omavahel suhelda ka sotsiaalmeedia läbi. nii et, et me peaksime olema palju paindlikumad ja kiiremini reageerima inimeste vajadustele. ning lõpetuseks tahaksin ma öelda ka seda, et see tähendab, et me peame tegema kahte asja kõigepealt peame tegema tehnilist tööd selleks, et vaadata, kuidas kõikide nende teemadega kiiresti edasi minna ja meil ei ole kindlasti vaja ühte lähenemist nendele väga keerulistele teemadele, mida ma mainisin. näiteks eh, üldise koostöö raames võime me eh, võib-olla eh, edasi minna ühe, ühe teemaga näiteks kaks-kolm parlamenti Äh, mõned konkreetsete parlamentide erikomisjonid, et tegeleda konkreetse valdkonnaga ja hämmastav Suurbritannias, kui ma olin alamkojas, siis me tegime koostööd USA kongressiga äh, sellistel tehnilistel teemadel nagu äh, geoengineering, aga ja lõppkokkuvõtteks valmis meil ka ühisraport, aga minu viimane märkus oleks selline, et me peaksime mõtlema poliitiliselt äh, ühtse Euroopa ja riikliku äh, parlamentaarse ruumi loomisest, milles need arutelud saaksid toimida, äh, reisimine, kohtumised, legitiimsus, äh, õigus omapoolset panust andma, nii et, et me saaksime asja enda jaoks mugavaks ja loomulikuks teha, et meil tekiks harjumus koostööd teha ja kui me siis seda koostööd teeme, siis võib-olla võidaks sellest lõpuks ka Euroopa. aitäh! ka mina tahaksin teha kaks märkust ja esitada mõned küsimused ekspertidele. üks neist on seotud asjaoluga, et Euroopa institutsioonides hulgas on üks institutsioon, mille sõltumatus on meie jaoks väga oluline, see on Euroopa Keskpank ning äh, küsimus on ka selle institutsiooni demokraatlikust legitiimsusest, äh, eriti nüüd, kus see institutsioon ei tegele ainult rahapoliitikaga, vaid ka pangandusliidu raames vastutab äh, pangandussektori järelevalve üle ning pankade tegevuse lõpetamise protsessi üle ning Euroopa Parlamendis me praegu tahame äh, ja me laiendame Keskpanga tegevust ja kui me seda tegime, siis me mõtlesime väga palju äh, selle üle, et kuidas tagada äh, demokraatlik legitiimsus nendes uutes protsessides, nendes Keskpanga uutes Äh, ülesannetes ja me jõudsime selleni, et äh, äh, allkirjastatakse vastastikuse mõistmise memorandum, mis puudutab nii panga siis järelevalvetegevust kui ka kriiside lahendamise tegevust, me korraldame pidevalt kuulamisi, mille läbi siis samuti teostame järelevalvet nende institutsioonide toimimise üle, nii et, et meil on jah, äh, see ülesanne tuleb leida õige tasakaal äh, sõltumatuse vahel, mis on äh, Euroopa kodanike ja avaliku hüve huvides ja samas peaks meil olema siiski ka demokraatlik kontroll ja demokraatlik legitiimsus. ma ei tea, kas teil oleks selle kohta midagi öelda ja kuidas teie sellele väljakutsele läheneksite, kas te näete Äh, siin mingeid nõrku kohti, kuidas saaks seda demokraatlikku legitiimsust tagada. ja minu teine küsimus on seotud asjaoluga, et me väga tihti äh, sõlmime kokkuleppeid, mille tulemusena näiteks on sündinud Euroopa stabiilsusmehhanism, nõndanimetatud fiskaallepe, Äh, kriisilahendusfond, äh, aga juriidiliselt äh, on need täiesti väljaspool leping, aluslepinguid, need on rahvusvahelised lepingud, me nimetame neid valitsustevaheliseks meetodiks, aga valitsustevaheline meetod on aluslepingutes siiski ette nähtud, nii et, et siin me peaksime tegema ka vahet, kui me räägime õiguslikust alusest ja minu küsimus, kas on põhjendatud, et sellistel puhkudel kasutatakse valitsustevahelist koostöös, nagu näiteks tõhustatud koostöö, mida alustas kas selline lähenemine on põhjendatud ja kas saab siis oodata, et Euroopa Parlament, aga ka liikmesriikide parlamendid äh, omaksid samasugust parlamentaarse järelevalve õigust või tähendab see seda, et meie õigused on äh, oluliselt piiratud, kui liikmesriigid lähevad aluslepingutest kaugemale ja sõlmivad rahvusvahelise kokkuleppe ja me teame, miks nad pidid seda tegema, aga antud juhul see pole oluline. Äh, kallid kolleegid, rohkem sõnasoovijaid ei ole, nii et, et kui keegi enam küsimust esitada ei taha, siis anname sõna ekspertidele ja meil on päris palju aega, nii et, et eksperdid võivad rääkida, palju soovivad. just, professor Naihal professor Neuhold. jah, suur tänu kõikide märkuste ja küsimuste eest. meie akadeemikute jaoks on ka väga positiivne osaleda nendel aruteludel, näha, millised need välja näevad. üks märkus, tõesti suurepärane võimalus pidada sellist dialoogi sest et äh, akadeemiline maailm ja poliitikamaailm on teinekord teineteisest väga kaugel ja see on kahetsusväärne esimene avaldus puudutas äh, osalusprotsenti Euroopa Liidu valimistel. loomulikult sellele mõtleme me kõik ja ma arvan, et nii siin kojas kui ka Euroopa Komisjonis ja mujal on äh, valimisaktiivsuse tõstmine olnud äh, just viimastel valimistel kõige olulisem äh, loosungi oli, et seekord on asjad teisiti, aga valimisaktiivsus äh, siiski ei tõusnud. erinevused on aga ka liikmesriigiti väga suured, mõnedes liikmesriikides oli osalusprotsent tõesti erakordselt madal ja üks selgitusi sellele akadeemilisest vaatevinklist Äh, on olnud nii juristide kui ka politoloogide poolt olnud see, et äh, poliitilist debatti lihtsalt ei ole, ei ole politiseeritud äh, teemasid ei Euroopa Parlamendis endas ega ka mujal. ma ei tea, kas on õigustatud selline seisukoht või ei, aga see on üks nendest teemadest, mida akadeemikute ringis ikka ja jälle tõstatatakse ja tegelikult äh, läheb see tagasi selle probleemi juurde, millest me oleme täna terve päev rääkinud, nimelt lähimuspõhimõtte kontroll, väga paljud olid skeptilised selles osas, see on väga tehnilist laadi ja kehtib ainult väga äh, piiratud äh, juhtudel ja seega ma olen täiesti nõus Richard Corbettiga, et äh, tegelikult on olulised sisulised asjad ja poliitika areenile tagasitoomine on sisuliselt väga oluline küsimus. kui me vaatame, et et, et millal äh, siseriiklikud parlamendid reageerivad, siis tavaliselt äh, alati väga sisukates küsimustes, näiteks Euroopa prokuratuuri loomise küsimustes. nii et isegi ähm, äh, lähimuspõhimõtte äh, kontrolli puhul reageeritakse poliitilistele küsimustele ja nende meetmete poliitiline mõju äh, mis alguses võivad tunduda väga tehniliselt ja poliitiliselt, neid tuleks äh, rohkem äh, tuua parlamendi debattidesse. nii et tänagi olete te sellest nii-öelda poliitika rolli taastamisest rääkinud nüüd, äh, et lähimuspõhimõte ei olegi nii problemaatiline, seda ka öeldi, aga et tuleks kasutusele võtta punase kaardi mehhanism. kui me võrdleme seda Euroopa Parlamendi endaga, ja vaatame kaasotsustusmenetlust Maastrichti järgi, siis Euroopa Parlament tehniliselt äh, omab vetoõigust, kuid ta pole seda vetoõigust peaaegu kunagi kasutanud. üsna tihti kasutavad äh, nad oma võimalust äh, muudatusettepanekuid esitada ja on olnud niimoodi väga konst-, konstruktiivsed. aga ka siin või-, võiksime ju ette kujutada, et tuleb tõmmata teatud küsimustel hädapidurit ja see võiks läbirääkimisi mõjutada, võiks mõjutada äh, ka seda, kuidas äh, nähakse liikmesparlamente üldse, et oleks siis selline hädapidur, aga nii nagu ikka, ma ei tea, sõidate trammis, hädapidur on seal ka olemas, aga keegi seda peaaegu kunagi ei tõmba. nii et, aga ta on olemas. nii et äh, sellest äh, võiks rääkida et kas sellel võiks mõnikord olla aga ka teatud tõlgenduses mingisugune negatiivne äh, Ähm, kuvand, sest et äh, konstruktiivsed muudatusettepanekud oleksid pigem vist positiivset laadi. ja siis nüüd Euroopa Parlamendi ja siseriiklike parlamentide vaheline suhtlus. palju räägiti sellest, et äh, Europarlamendi saadikud võiksid saada juurdepääsu siseriiklike parlamentide komisjonide koosolekutele. mul ei ole küll andmeid kõikide kahekümne kaheksa liikmesriigi kohta, aga see on asi, millele võiks ka akadeemikud vahemärkusena keskenduda, aga äh, me näeme praeguste andmete põhjal, et see ei ole sugugi nii liikmesriikide, kõikides liikmesriikides, mõningates liikmesriikides on Europarlamendi saadikutel väga vähe võimalust sõna võtta. et kindlasti on tegemist asjaga, millega võiks veel tegeleda ja millest võiks äh, saada tavapraktika kuid mis võiks lähtuda teatud põhimõtetest. mille, mis see, mis osas see kasu tooks, kindlasti jõuaks need teemad siis rohkem meediasse, võib-olla siis pööraks ka meedia rohkem tähelepanu sellele, mis parlamendis toimub. ja siis suur tänu, et te rääkisite meile Itaaliast täpsemalt ja et heitsite valgust ka sellele, et üldiselt jääb asi väga üldisele tasandile, me teame seda teatud parlamendides äh, on näha ka natukene spetsialiseeritumat arutelu, näiteks Rootsis või Taanis, aga mm, tuleb äh, te-, kinnitada, et äh, see on erand ja ei ole norm. nüüd info ülejääk. Ähm, see on huvitav teema iseenesest, kui ma viisin läbi uuringu Austria parlamendis aastaid tagasi, enne veel, kui võeti kasutusele Lissaboni leping, öeldi, et äh, meid uputatakse infoga lihtsalt üle seal. me ei suuda selle koorma all isegi enam õhku äh, leida hingamiseks. Äh, ja siin tuleb siis tõesti mõelda sellele, kuidas valida seda infot, mis saadetakse ja kuidas siseriiklikus parlamendis selle üleküllusega toime tulla. no näiteks tehaks võib teha ju nimekiri kõikide ettepanekute osas, mis tulevad komisjonist ja siis võib viidata, kust täiesti ju, puhtalt juriidilisest perspektiivist võiks tegemist olla mm, probleeme lähimuspõhimõttega. niimoodi oleks võimalik seda sissetulevat infot kuidagi käidelda. nüüd Euroopa Keskpank. tegemist on ühe olulisema poliitilise küsimusega, kõigepealt, et otsused langetatakse suletud uste taga seda ka, aga ka tehnilised ekspertteadmised, äh, surve otsuseid langetada on väga suur, aga teisalt äh, peaks mängu tulema ka vastutuskohustus. see on üks, üks põhiküsimusi, mis äh, Euroopa Liit, Liidus on ja on väga teretulnud, et parlamendis viiakse läbi kuulamisi selleks, et näidata ülejäänud maailmale, mis tegelikult toimub, et suurendada ka mm, meedia rolli. me näeme, et teatud otsused langetatakse ja langetatakse teatud põhjusel, miks neid tehakse kinniste uste taga, aga ma arvan, et mõned äh, vastutuskohustuse meetmed tuleks äh, siiski aus hoida tu-, väga olulised on mõned nendest, ma pean siin silmas nii äh, siseriiklikke parlamente kui ka Euroopa Parlamenti, aitäh. Äh, suur tänu nende küsimuste eest, äh, vastan neile järjekorras. Türgist pärit parlamendis esitas küsimuse valimisosaluse kohta, ma oleksin natukene positiivsemalt meelestatud see mm, eh, valimisaktiivsuse alanemine Euroopa valimistel on üldiselt seotud Euroopa Liidu laienemisega ida suunas, kus eh, valimisosalus on üldiselt madalam ilma muude põhjusteta kui me võtame nii-öelda uued äh, liikmesriigid äh, välja arvestuses, siis me näeme, et on väga vähe vala, vähenenud tegelikult valimisosalus ja, ja vastab üldiselt äh, valimisosalusprotsentidele teistel valimistel samas riigis. nii et Euroopa Parlament võib-olla peaks olema natukene enesekindlam selles küsimuses ja ei tohi lasta endast mõjutada nendest madalast valimisosalusprotsentidest aga mis nüüd puudutab siseriiklikke valimisi, siis me oleme näinud finantskriisi aegadest, et väga paljud valimised, siseriiklikud valimised on tegelikult europaniseerunud nii-öelda, kus lõpuks on hakatud rääkima Euroopast Hollandis, Slovakkias, Prantsusmaal aastal kaks tuhat kaksteist, Itaalias, tegemist on valimised, loomulikult äh, siseriiklikud valimised, kuid äh, Euroopa teemad on vägagi üleval nendes aruteludes, sellest räägitakse telekas ja mujal nüüd äh, Rumeenia kolleegi märkus, äh, et, äh, et me oleme Rumaania, Rumeenia suhtes olnud kurjad võib-olla küll, aga andmed räägivad enda eest. aga mis ma tahtsin öelda, et ei tohi silmist lasta seda, et miks siseriiklikud parlamendid, kes osaleb nendes aruteludes, see sõltub eliidist ja nende seisukohast Euroopa asjades. kas see liit võtab Euroopa asjad nii-öelda omaks ja kas räägib sellest ka meedias? ja kõik eh, me peame oma koduriigi kontekstis küsima, et kas see on nii, kas see, kas poliitikud tuuvad, toovad need arutelud avalikkuse ette, kas Prantsusmaal, Rumeenias, Bulgeer-, Bulgaarias tõesti poliitikud tegelevad äh, Euroopa küsimustega kas reageerivad ja iga riigi puhul muidugi on see vastus ilmselt erinev. nüüd Richard Corbeti küsimus, aga härra Corbet on kahjuks lahkunud saalist. ta toetab ühte lähenemist, mis minu meelest on natukene küüniline, et ähm, võib seda punase kaardi süsteemi endale lubada, sellepärast et lävend protsendit äh, ei, ei, on nii kõrgel, et seda on võimalik, äh, et seda oleks võimalik äh, täita. jah, võib-olla jah, võib-olla see on diplomaatiline lahendus, et et Cameronile tehakse see järeleandmine, aga minu meelest see on just nimelt selle, selle, see petmise poliitika nii-öelda, silmamoonutamise poliitika, millest ma rääkisin eile aga nüüd äh, küsimus Hollandi kohta, äh, siseriiklike parlamendisaadikute roll, et kuidas peaksid omavahepeal suht-, kuidas suhtlevad omavahel äh, ühest riigist valitud Euroopa Parlamendi saadikud siseriiklike parlamendisaadikutega oma koduriigis, heaks näiteks on siin Saksamaa, kõigepealt sakslased teevad väga palju koostööd, neil on teatud huvid nendel on huvid koordon-, koordineerida oma rolle äh, ja poliitilised erakonnad Saksamaal on ka väga struktureeritud, väga tugevad ja neil on võimalik mitmel tasandil oma struktuurid välja arendada, väga paljudes liikmesriikides on erakonnad nõrgemad, Prantsusmaal näiteks, ja seega on nendel natukene raskem tegevust koordineerida. mina olen pärit Prantsusmaalt, Prantsusmaal, Prantsusmaal on ainult kaks äh, Front Nationali liiget äh, siseriiklikus parlamendis, vähem kui üks protsent ja väga raske on iga kord kõik äh, eurosaadikud kutsuda kohtumisele, sellepärast esimesena tulevad kohale Front Nationali mitmepealine delegatsioon siit Euroopa Parlamendist. ja see on probleem, mida on väga raske ületada. vot nii. härra Matjeti küsimus Itaaliast küsimus äh, tõstatati väga poliitiliselt korrektselt, et äh, siseriiklikus parlamendis ei lähe analüüs väga süvitsi, sellele ma vastaksin kahesti. kõigepealt alati ei ole sugugi see nii, on äh, tehakse siseriiklikes parlamendides ära vägagi palju tööd, näiteks Taanis igal reedel äh, tõesti keskendutakse nendele Euroopa asjadele detailselt. ja teine asi, need üldised arutelud, see niinimetatud äh, süvitsi mineva analüüsi puudumine, see tuletab mulle natukene meelde seda, et äh, väga paljudes küsimustes tegelikult üldiseid arutelusid ei ole siseriiklikes parlamentides, et noh, et kas seda üldse peakski tegema, näiteks äh, pangaliidu puhul, kas äh, siseriiklikus parlamendis peaks rääkima sellest, mis tüüpi pangad lähevad pangaliidu reeglite alla või ei, võib-olla. või, või piisab üldistest arutelust, et millist Euroopat me tahame, kas Euroopa peaks panku kontrollima või ei. meie Hispaania kolleeg kes esitas äh, kolm küsimust äh, mandaadi kohta. juriidiliselt on ainult kaks äh, riiki Euroopas, kes võivad anda ministrile mandaadi ja, ja kellel siis ei ole õigust seda mandaati ületada, on Taani ja Austria. Austria kasutab seda võimalust aga vähe Saksamaa vaatis mõne, vaatas mõned aastad tagasi oma süsteemid üle, räägib, seal on ka mandaat, aga ütleb, et erinevused, erandid on võimalikud. nii et sellist mandaati kui sellist on väga vähe. aga igal juhul ainult kehtib see mandaat seadusandlusega tegevuse kohta ja nii et ei, ei kehti ülemkogu jaoks, peaministrid eh, ja ministrid eh, ei pea eh, ülemkogul lähtuma sellest mandaadist kuid äh, isegi kui selline mandaat on, äh, ei ole see viinud blokaadini isegi Soome minister äh, andis järele Kreeka küsimuses. ja järgmine märkus, et siseriiklikel parlamentide puhul on see lähenemine väga natsionalistlik nii-öelda, nad keskenduvad ainult oma siseriiklikule küsimusele, ma sain teist võib-olla valesti aru, aga see tegelikult ongi nende huvides ju Äh, Euroopa Parlamendi äh, huvides oleks äh, see ka. nüüd, mis puudutab ähm, regionaalset tasandit, omavalitsuse tasandit, jah, see varase hoiatuse süsteem väga paljudes riikides, mitte ainult föderaalriikides, vaid ka näiteks Hispaanias ja Itaalias on kohalikul tasandil väga oluline roll lähimuspõhimõtte kontrollimisel ja teatud riikides teeb see tasand seda väga entusiastlikult, sellepärast et äh, neile on antud eraldi roll Euroopa aluslepingutes, aga sellel on teatud piirangud. ja mis nüüd puudutab äh, teie märkust et äh, et sirgelt parlamendid teevad tööd väga paljudes erinevates äh, instantsides, COSAC äh, jah, tõesti äh, ähm, seal tehakse tõesti väga palju tööd ära, aga kahju natukene sellest, et COSAC-is sisulisi arutelusid on väga vähe, see on niisugune tehnilist laadi kohtumine seda, et üsna tihti parlament lähtub äh, valitsuse seisukohtadest, aga tegelikult on nii, et majanduskriisi ajal on väga paljud valitsused äh, kukkunud, kukkunud kas äh, umbusaldushääletuse pärast või muudel põhjustel, tegelikult siseriiklikud parlamendid, kui oht tekib, siis nad on täiesti võimelised ütlema oma valitsusele ka ei ja neile käe ette panema ja siis Iirimaa kolleegi küsimus äh, viie ähm, presidendi äh, kirjast äh,. Need äh, eelarve küsimustes äh, oleksin ma vähem e-, e-, e-, pessimistlikum kui äh, Philippe Poirier ja nii edasi. fiskaallepe ja, ja kogu see majandusjuhtimise temaatika oli võimalus Äh, kaasata siseriiklik parlament. näiteks Prantsusmaal eelarve mm, arutelude puhul kindlasti oli see nii, ei ole küll antud väga suurt rolli uut äh, siseriiklikele parlamentidele, aga andis vähemalt võimaluse rääkida Euroopa poolaasta kontekstis äh, Euroopa-ülestest probleemidest. ja proua Hübneri küsimus nimelt Euroopa Keskpanga kontrolli kohta. loomulikult see on seotud kogu selle temaatikaga, tegemist on sõltumatu ähm, instantsiga ja see läheb demokraatliku kontrolli alla, aga ma kordaksin ja, ja mind üllatas, äh, kuid rõõmustas kodanikuna see, et äh, et äh, Euroopa Parlamendi saadikud arvavad, et neid ei võta eriti kuulda selles küsimuses. aga artikkel kolmteist fiskaalpaketis ütleb, et on foorum, kus, mis tuleb kokku kolm korda aastas, Euroopa Parlamendi saadikud äh, koos siseriiklike parlamendiga heidavad valgust nendele teemadele, väga tehnilistes küsimustes, äh, aga teie märkusega on kahetsusväärne Äh, ja siis see, et, äh, et järjest rohkem on äh, rahvusvahelisi kokkuleppeid, mis on ülemuslikud Euroopa Liidu suhtes, see on vähem probleem Euroopa Parlamendile kui siseriiklikele parlamentidele. aga ma usaldan siseriiklikke parlamente. selles mõttes ma eeldan, et nad leiavad võimalused reageerida Euroopa Parlamendi ajalugu viimase kahekümne viie aasta jooksul on näidanud seda, et parlament võtab endale vastutuse enne, kui talle see vastutus on pandud. Äh, enne kui laienes äh, kasutusmenetlusõigus. Äh, nii et ma arvan, et euroala osas saavutab ka Euroopa Parlament varsti kontrolli, aitäh. ja mis puudutab valimiste küsimusi, ma ei hakka kordama seda, mida mu kolleegid juba ütlesid tuleb arvesse võtta ka seda, et Euroopa Parlamendi valimiste eest hoidumine et peab, seda peab vaatama laiemas kontekstis, seda peab vaatama ka kogu poliitilises tegevuses osalemise raames ning eh, European Valley Study juba kolmkümmend aastat, iga viie aasta tagant vaatab eh, olukorda kõigis Euroopa riikides ning eh, kes on täheldanud, et eh, on toimumas muutusi eh, ning suhtumises poliitikas ja poliitilises osaluses ning parlamendi, Euroopa Parlamendi valimistel osalemine on kõigest üks osa ehm, praegustest protsessidest Euroopas ning mis puudutab lähimuspõhimõtet, siis ma võib-olla väljendasin ennast valesti. küsimuses ei ole mitte ainult keskendumine neile elementidele, mis tegelevad lähimuspõhimõtte kontrollimine, vaid kogu Euroopa poliitika sisuline kontrollimine ning äh, ma rääkisin, läksin sellest üsna kiiresti üle oma ettekandes eh, äh, ning eh, küsimus ei puuduta niivõrd lähimuspõhimõtte tehnika kontrollimist, vaid tuleb heita pilk nii liikmesriikide kui Euroopa Parlamendi poolt kogu meie majandus- ja rahandusliidu olulisematele küsimustele ja eh, sellega peaks eh, tegutsema, eh, mitte lihtsalt lähimuspõhimõtte kontrollimisega. vastasel korral, kordan veel kord, liikmesriikidel ei ole sarnased suhtumised lähimuspõhimõtte kontrolli, mõned soovivad seda tõesti parandada teistel on aga teistsugused eesmärgid, soovivatakse kas või Euroopa Liidu blokeerida või soovitakse olulisemate otsuste langetamist blokeerida. ja mis puudutab nüüd parlamendide rolli vähenemist, siis see on tõeliselt akadeemiline termin, olen nõus sellega, mis puudutab nii-öelda emantsipatsiooni, üllatav on aga see, et äh, liikmesriigide parlamendid nagu ka liikmes, Euroopa parlamendid, nende käsutuses on vahendid, aga neid ei kasutata. või äh, tuntakse, on väga suuri raskusi äh, nende vahendite kasutamisega, sellised instrumendid on olemas, aga me ei kasuta neid. nii et olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite emantsipeerumise kohta, kuid see tähendab siiski seda, et äh, parlamentide rolli vähenemine toimub. ja nüüd äh, küsimus, mis äh, puudutab nii-öelda presidendi rolli. see küsimus peaks, peaks huvitama liikmesriikide parlamente ja Euroopa Parlamenti nimelt äh, siis ähm, Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu lõpuleviimine, selles dokumendis on väga palju parlam-, äh, lõikusid pühendatud liikmesriikide parlamentidele, Euroopa Parlamendile, võtkem näiteks väga lihtne näide, mis äh, toob mind tagasi majandusjuhtimise juurde. tehakse ettepanek luua Euroopa konsultatiivne eelarvekomisjon, mis ähm, oleks täienduseks eelarvenõukogudele liikmesriikide parlamentides, äh, mis oleks äh, osa, mis on osa siis äh, fiscal paktist. miks ei ole see ametlikult seotud Euroopa Parlamendiga? miks selles äh, ettepanekus eh, ei ole sõnagi selle kohta, et see eh, nõukogu oleks otseselt seotud Euroopa Parlamendiga, miks eh, sellised sarnased komisjonid liikmesriikides ei ole seotud otseselt liikmesriikide parlamentidega? sest vaja on ju lihtsalt ekspertide nõuandeid, et kontrollida eelarvelisi küsimusi liikmesriikide Euroopa Liidu tasandil. ja miks seda esimest eh, presidendi ettepanekus ei ole, seda on, on raske mõista. nüüd äh, siis pangandusliit, vastastikune sõltuvus äh, ja erinevad suhted, siin samuti nagu seda ütles üks Briti eh, saadik, miks mitte ei äh, panda äh, paika otseseid sidemeid kontrollikoja Euroopa Parlamendi ja Euroopa Parlamendi ja äh, Euroopa Keskpanga ja liikmesriikide parlamentide vahel. sest siin ei ole tegemist ainult koostööga või kuulamistega, vaid keskendumisega teatud punktidele, mis on lepingutes olemas ja seda selleks, et sellega tegeleda Eh, lähema kolme, nelja või viie aasta jooksul. seda tähendab parlamendi kontroll tõhus, eh, sealjuures respekteerides institutsioonide iseseisvust. kokkuvõttes selle, eh, nende lepete formaliseerimine tähendab ju seda, et tegu, tegevus muutub tõhusamaks, samas respekteerides teineteise iseseisvust. tegemist on punktidega, mis on ka OECD raportites ära mainitud. OECD oma raportites rõhutab koostöövajadust liikmesriikide parlamentide kontrollikoja Euroopa Keskpanga vahel. siin on veel väga suur töö ära teha. näiteks OECD raportis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on väga huvitava aspektina rõhutatud näiteks peale COSAC-i veel äh, vajadust äh, äh, analüüsikeskuse loomise järele, mis puudutaks äh, siis institutsionaalset poliitikat, mis ei koguks ainult informatsiooni, vaid annaks ka eksperthinnangut, mida paluvad Euroopa Parlament või siis liikmesriikide parlamendid. seda soovitasid OECD eksperdid kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. ning nüüd ühenduse meetodi ja valitsusvahelise koostöö küsimustes on äh, lihtsalt aru saada, kui kiirelt on vaja langetada otsuseid finantsmajanduskriisi kestel kogu euroalas, kuid selles ongi just äh, probleem. me oleme liialt hakanud kasutama valitsusvahelist meetodit viimaste lepete sõlmimisel. Euroopa Parlament on vaid õige vähe seotud selliste äh, Eh, poliitikaga, liikmesriikide parlamendid eh, aga ei eh, ole suutnud sellesse meetodisse oma panust anda, nii et Euroopa Parlament kaotas, sest kasutatakse valitsuste vahelist meetodit, aga liikmesriikide parlamendid omakorda ei suutnud Eh, enda peale võtta eh, liikmesriikide valitsuse eh, tegevuse kontrollimine, seda ei ütle mina, seda ütleb OECD oma raportis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kes seda aspekti eraldi rõhutab. nii et lõpetuseks võib öelda, et nagu ütles kolleeg Neuhold, et tass on pooltäis ja pooltühi, on instrumente, mida võiks kasutada, mida ei ole kasutatud, on instrumente, mis pandi paika erinevate institutsioonide vahel Euroopa Liidus ja erinevate institutsioonide vahel liikmesriikides ning eh, teatud, eh, teatud liikmesriikide poliitikate toomisel Euroopa tasandile eh, tekkis mitte demokraatia defitsiit, vaid parlamentaarse esindatuse defitsiit. suur tänu. ma saan aru, et proua Vekšur soovib veel sõna saada. Madam Chair. suur tänu teile. Eh, tuleksin selle juurde, meie, ütles meie Prantsuse sõber, ma ei, ei tea, võib-olla tõlk eksis, ma eh, küsisin äh, äh, küsisin, et milline on olukord äh, praegu, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, mitte kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, sest äh, mina leidsin, et äh, see hinnang on ebaõiglane, ebaõiglane minu komisjoni kritiseerida, kui meie komisjon on üks aktiivsemaid ja ma nagu ütlesin, toimub iga kuu avalik arutelu ähm, et kui te räägite, äh, kui te poleks öelnud, et äh, andmed on pärit kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, võib-olla äh, tulevikus peaks rääkima praegusest olukorrast, mitte tulevasest, mitte minevikust, isegi eriti kui te kaebate kaks aastat otsuse langetamiseks, võib-olla peaksime rääkima siis andmekogudest, mis on pärit praegusest hetkest, mitte ka, mis pole kaks aastat vana I may. It's, it's, it's interesting to discuss between uh... on huvitav äh, arutada seda asja akadeemikute vahel, äh, poliitikute vahel, kuid peaksime äh, arvesse võtma oma kultuuri erinevusi akadeemikute jaoks andmete esitamine, mis on pärit kahe tuhande kaheteistkümnest aastast, on täiesti sobiv, see tähendab, et me äh, kogume kiiresti andmeid ja analüüsi. ma saan aru, et poliitiliselt on vaja hilisemaid andmeid, kultuuri erinevus, enne kui ma Elmar, kas sa soovid midagi öelda? ma olen kindel, et sul olid olulised kohtumised, aga, aga kindlasti on tal häid varbu ju, ju uudiseid. ma kohtusin just Kosovo peaministriga, kes on ähm, praegu Brüsselis. see kõik on, on peaaegu sama keeruline kohtuda Hiina keisriga. olen tänulik äh, selle eest, et me saime väga palju huvitavaid mõtteid liikmesriikide parlamentide käest äh, ja ekspertide käest äh, ja võin öelda, me kindlasti koostame omapoolsed ettepanekud ja arvan, et ka sekretär esitab meile erinevaid mõtteid. ja see ei piirdu mitte ainult äh, raporti projekti koostamisega, vaid ka töödokumendi koostamisega. ja kindlasti äh, võtame teie mõtteid arvesse ja see, selle eesmärgiga tänane kohtumine kokku kutsutigi. kui räägime Lissaboni leppe paremast kasutamisest, siis äh, seda praktilistel põhjustel peame Äh, välja uurima võimalikult täpselt, mis on liikmesriikide parlamentide arvamused ja seisukohad. et äh, sellest äh, olen ma üsna palju kuulnud ja kindlasti esitame sekretäriaadile oma ettepanekud, sooviksin teid kõiki kutsuda ühtlasi, kui me lõpuks Äh, kui me raporti projekti oleme kokku pannud pärast tänast kohtumist, siis proua esimees, kui te sellega nõus olete, peaksime saatma selle tagasi rahv-, liikmesriikide parlamentidesse nende ekspertide ülevaatamiseks, et nad saadaks meile muudatusettepanekuid või mõtteid, nii et äh, äh, võime siis üle vaadata teie ettepanekud et äh, tekiks äh, vähemalt tunnegi, et tegemist on äh, ühistegevusega. Elmar, aitäh sulle, ütleb esimees. sekretäriaat tegi märkmeid samuti veebis, kantis seda kohtumist üle, seda on võimalik samuti kuulata. ja punktid üheksa ja kümme raportis on neid korduvalt esile tõstetud ning lõpetuseks sooviksin ma tänada taas kord äh, meie kolme lugupeetud professorit, suur tänu teie tehtud töö eest. Teie ettekanded olid äärmiselt huvitavad. Äh, väga tore, et saite tulla meie ja rahvusparlamentide liikmetega aru pidama ning äh, sellisel sellises formaadis kohtume taas kord järgmisel aastal ja loodetavasti AFCO komisjonil liikmetena saame jälle kokku, kohtume, me külastame kolme liikmesriiki järgmisel aastal ning kui olete valmis eh, korraldama kohtumisi liikmesriikide parlamentides või komisjonides, siis eh, oleks meil äärmiselt eh, heal meelel teiega kohtume ning sooviksin öelda, et äh, teeme seda alati, kui on arutada olulisi teemasid eh, oma komisjonide kohtumistel eh, töötubades või ka mujal, nii et kui olete juhuslikult Brüsselis, võite alati läbi astuda. nii et eh, lõpetaksin nüüd selle arutelu, tänaksin veel kord kõiki ja loodame, et see on alles esimene samm meie koostöös olulistes küsimustes. kindlasti tugevdab äh, otsuste langetusprotsessi legitiimsust Euroopas, üle terve Euroopa ning loodetavasti äh, oleme nüüd saanud targemaks selles osas, mida teha siin, mida teha koduriikides, sest sellel on kõigil suur lisandväärtus ja loodetavasti jõuame selleni juba lähiaastatel. suur tänu teile. ma ei tea, mis müra see on, aga ilmselt see tähendab, et peaks koosoleku lõpetama. suur tänu ja koosolek, kohtumine on lõppenud. Thank you so much. Uh,